Colleagues, can I bring the meeting of the Transport Committee to kolleegid, lubage mul alustada tänast Transpordikomisjoni koosolekut. Te olete kätte saanud päevakorra ja tahaksin tööd jätkata sellise arusaamise alusel, et me kinnitame selle päevakorra ja kui kolleegid on sellega nõus, siis suur aitäh kõigile. edasi koosoleku protokolli kinnitamine kolmekümne esimesest maist kaks tuhat kümme ning esimesest juunist kaks tuhat kümme. ja kui kellelgi ei ole vastuväiteid, siis kas me kinnitame koosoleku protokolli? jah, suur aitäh teile. ja nüüd siis võime me minna edasi intelligentsete transpordisüsteemidega, maanteetranspordis ja liidestega teiste transpordiliikidega. see on proua Jenseni raport, aga ma äh, tervitan ka härra Van Dalsenit. ja ma loodan väga, et teile ja teie kaaslastele meie tänane koosolek meeldib, et see diskussioon on kasulik äh, ja et te sellest midagi võidate. me tervitame alati kõiki, äh, kõiki külalisi ja teie muidugi ei ole mingiks erandiks, nii et suur aitäh, et tulite ja loodetavasti teile see meeldib. nüüd aga võime me minna edasi järgmise päevakorrapunktiga milleks siis on kolmas punkt proua Jenseni raport, mis puudutab intelligentseid transpordisüsteeme maanteetranspordis ja liitlaseid teiste transpordiliikidega ja me käsitleme parandusettepanekuid ning sõna on proua Jensenil. suur aitäh teile, härra esimees! me võime teha väga kiiresti, sest tegelikult ei ole esitatud väga palju muudatusettepanekuid. ja need, mis siis on, teile äh, esitatud, neid võin tegelikult äh, ka soovitada heaks kiita. kaks ettepanekut, äh, mille on esitanud Prantsuse liikmed. Need peegeldavad prantslaste murepunkte, sest sest prantslaste süsteemid ei sobi kokku uute süsteemidega. ja ma saan aru, härra Riigis sõnastusest, sellest, mis ta on äh, meile öelnud, et ta võib-olla võtab tagasi oma ettepanekud, sest äh, see, äh, mida on Prantsusmaal praegu rakendatud, seni tehtud investeeringud võib-olla ei sobi uute süsteemidega. ja võib-olla siin tekib vääritimõistmisi, kuid ma usun, et Euroopa Komisjon tagab, et tegelikult Prantsusmaal ei teki mingeid probleeme ja kui komisjon seda tagab, siis võib-olla ikkagi me võiksime äh, selle raporti heaks kiita, äh, härra Rikkigi võiks seda ehk teha, kui need kaks äh, muudatusettepanekut välja arvata. sellised on minu soovitused, ülejäänu me võiksime heaks kiita ja loodetavasti õnnestub meil Prantsuse murepunkt lahendada ja siis liikuda tööga edasi, nii et me tõesti saaksime endale intelligentsemad transpordisüsteemid. suur aitäh teile ja sõna saab proua Tikau președinte, vreau și eu uh, să susțin uh, aceeași... suur tänu! mina eh, eh, sooviksin öelda sedasama, mida proua raportöörgi. me oleme teinud tõesti ära väga suure töö selleks, et kompromissini jõuda. ma arvan, et me peaksime nende kahe muudatusettepaneku vastu hääletama. oleks hea, kui need kaks muudatusettepanekut eh, tagasi võetaks sest nii on võimalik see ülivajalik pakett vastu võtta, aitäh! suur tänu, härra Ulrike! <clears throat> suur tänu! otsustage juhust ja võtke kohvi, sest kui nad see ära lähevad, siis enam te ei saa. suur tänu! ma võtan tagasi oma muudatusettepanekud Nad olid seotud sellega, mida ütles Hans. see oli seotud eh, see, sellise ebatäpse sõnastusega, mis tänu komisjoni sekkumisele ära kaotati, nii et eh, tegu ei ole ühtse süsteemiga, mis läheks ülevalt alla ja mis aitaks eh, muuta ülemas olevaid süsteeme, nii et ma võtan tagasi oma muudatusettepanekud. The... suur tänu ja komisjonist palun härra Pakei okay.. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I mean, I can indeed confirm suur tänu, ma tõepoolest võin kinnitada seda, et olemasolevad süsteemid integreeritakse täiel määral intelligentsesse transpordisüsteeme ja ma vabandan, et esialgne teksti versioon ei olnud väga selgelt ja arusaadav, aga konsultatsioonivajadus praegusel hetkel ei ole. suur tänu, proua Jensen. tundub, et kõik on nüüd öeldud, et suur tänu, Dominik, et te muudatusettepanekud tagasi võtsite, et teie seda elu lihtsamaks ja homme me siis hääletame äh, homme to- ja siis täiskogu istungil toimub äh, hääletus juulikuus. nii et suur tänu teile ja järgmisena vaatame päevakorras minu enda raportit, kus me vaatame kaupade ja reisijate merevedu käsitlevaid statistilisi aruandeid ja vaatame selle direktiivi muutmist mõtted ja teil on ehk meeles see, et äh, need on need äh, raportid, äh, mida te aeg-ajalt annate eesistujale lahendamiseks, kuna keegi teine seda ei taha teha. nii et siis igal juhul ma püüdsin selle raportiga toime tulla või selle aruandega. direktiiv, mida siin muudetakse, puudutab määrust, mis juba kehtib merevedude kohta vastavalt artikkel kaks A-le. Need on tegemist äh, siis transpordiga, mis toimub merel, kas siis osaliselt või täiel määral selle transporditeekonna jooksul. ning siin on öeldud seda, seda, et peaks ära tooma siis sadamate nimekirja ja kuna otsus äh, sadamate äh, Äh, kohta langetatakse komitoloogia reeglite kohaselt, siis kui parlament ütleb, et kui me räägime siis nende äh, sadamate nimekirja vastuvõtmisest, siis äh, siis me jõuame lõplike tulemuseni, mis läheb siia dokumenti siis siia kirja. me räägime ka sellest, et statistika kogumine on liigne halduskoormus kuid selliseid andmeid, nagu vaja on, juba niikuinii kogutakse siseriiklike statistikaametite poolt ning ma usun, et ilmselt te leiate, et see ei tekita lisakoormusse, sellepärast et need ülesanded, sellise statistika kogumine on juba niikuinii tehtud. siis üks ettepanek tuli proua Tikault ning ma leidsin, et äh, aruanne oli selle punkti juba katnud ja nagu ma olen aru saanud, siis proua Tikai oli nõus oma muudatusettepaneku tagasi võtma. siis mis puudutab delegeeritud õigusaktide osa kohalisi muudatusi, siis kui need võetakse vastu, siis see annab äh, parlamendile suurema otsuseõiguse selles osas, et äh, parlament saab otsustada, millised sadamad nimekirja lähevad, aga kuna äh, see otsus läheb, on, toimub komitoloogia põhjal, siis äh, ma tõepoolest soovitaksin, et te võtaksite selle muudatusettepaneku vastu, mis tugevdaks äh, äh, Euroopa Parlamendi positsiooni, nii et siis me räägime siis jah, et komitoloogias või siis delegeeritud õigusaktidest, nagu me peame neid praegu nimetama. nii et ma jätaksin nüüd äh, Äh, siis äh, oma osa siia paika ja siis jätkame, äh, palun härra Kuhn kõigepealt. suur tänu, ma tahaksin tänada teid selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud. tõepoolest on äärmiselt vajalik see, et koostatakse, koostatakse statistilisi aruandeid kaupade ja reisijate merevedude kohta sellisel viisil on võimalik äh, parem, paremat informatsiooni saada selle kohta, kuidas äh, äh, kaubaveod liiguvad, millised on põhilised kaubaliinid, millised on sadamate ja maismaatranspordi ühenduslülid ja nõnda edasi. meil selliseid andmeid on tõepoolest vaja ning antud direktiiviga meil oleks see ka võimalik. kaheksateist liikmesriiki neid andmeid juba koguvad. ma usun, et see on väga hea lähtepunkt me kindlasti tahaksime näha seda, et kõik teised liikmesriigid ähm, äh, koguksid neid andmeid, aga on ka nagu viis liikmesriiki, kellel ligipääsu merele ei ole, nii et nendel eriti sadamate kohta aruandeid esitada pole. ma tahaksin ähm, tänada raportööri ja minu arvates on see väga hea, kui me räägime siin delegeeritud õigusaktidest äh, ja äh, vaadates muudatusettepanekuid, sest ähm, parlament kindlasti võib äh, ju sellisel viisil äh, kontrollida, et need volitused, mida me oleme komisjonile andnud, on need, mida me saame omalt poolt jällegi kontrollida. Äh, sellised muudatusettepanekud on väga olulised ning me toetame kaheksat muudetud ettepanekut, mida siin on tehtud ja täname proua Tikaid, et ta oma ettepaneku tagasi võttis. nii, palun järgmine suur tänu. ma sooviksin garantiisid selle kohta, et minu muudatusettepanekud on e, mul on juba garantii selle kohta, et minu muudatusettepanek on raportis olemas, võtan oma e, muudatusettepaneku tagasi ja järgmisena proua Maisna. suur tänu, härra esimees. kui esimees on meie poolt ülesande raport koostada, siis tihtipeale on tegu kõige huvitavamate teemadega. see ei eh, tähenda, et need on kõige tähtsamad teemad alati, kuid eh, samas on see teema siiski väga oluline. Eh, sisulisi muudatusi ei pea tegema, aga tegu on lihtsalt parlamendi õiguste kinnitamisega me peame kontrollima, et need õigused saaks garanteeritud. aitäh, suur tänu ja proua Lichtenberger. <laughs> Ja, herzlichen Dank. Ich will mich ja als Binnenstaatvertreterin nicht unbedingt in den Seeverkehr zu. Suur tänu. Mina kui, eh, mina kui riigi esindaja, kus merepiiri pole, ei hakka rääkima merenduspoliitikast, kuid ma sooviksin öelda, et minu arvates on andmete vahetus väga oluline. kahe tuhande kümnendal aastal saime esimesed andmed kahe tuhande viienda, kuuenda aasta kohta. minu meelest planeerimine, mis töö on väga ebaefektiivne. me eh, peame seda protsessi kuidagi parandama. ning teiseks, mis puudutab komitoloogia meetodit, andmete täpsust ja andmeedastuskiirust, siis need on väga olulised, me peame neile palju suurema kaalu andma, sest meil ei ole mitte mingisugust kasu äh, statistikast, kui eh, nõudmisi ei täideta. meil on praegu sellised eh, statistilised andmed, mis eh, puudutavad perioodi ammu, mis oli ammu enne seda, kui kriis algas. suur tänu ja tõepoolest ma usun, et me peaksime kindlasti sellisel viisil saama meetodit, seda süsteemi kiirendada, seda eriti delegeeritud õigusaktide osas ähm,. härra Murray uh,. Thank you, Mr Chairman, actually my name is Ameri. suur tänu, minu nimi on tegelikult Amerini uh,. The commission is uh, agree with the komisjon on kaheksa muudatusettepanekuga nõus ja ka sellega, et üheksas muudatusettepanek võeti tagasi. see, mis puudutab andmete ajakohasust, siis äh, järgmisel nädalal me avaldame tulemused aasta kaks tuhat üheksa kohta. suur tänu! kaks lauset teie poolt ja kohe läheb, lähebki kõik äh, palju kiiremini edasi, nii et äh, suur aitäh siis teile, härra Amerini, ja suur aitäh Euroopa Komisjonile. meie tähtaeg siin komisjonis hääletamiseks on homme, nagu te teate, ja edasi läheb asi täiskogu istungile septembris. suur aitäh teile! suur aitäh kõigile, kes nii lahkelt sõna võtsid ja seda raportit kiitsid ja lähme edasi viienda punktiga uute väikeste tarbesõidukite heitenormid. see on härra Vlasaki arvamus ja see lükati tänasele koosolekule sellepärast, et härra Vlasakit eelmine kord ei olnud ja nüüd aga saate te sõna. daamid ja härrad, lugupeetud härra esimees, ma tahaksin omalt poolt öelda paar sõna selle väga tähtsa teema kohta. tegemist on aruteluga, millega on kaasnenud mitmeid küsimusi ja mitmeid eriarvamusi ning mina olen oma arvamust koostades püüdnud edasi anda selle, mida Transpordikomisjon peaks pooldama ja olen siia sisse kirjutanud ka erinevaid keskkonnaalaseid aspekte, mille kohaselt, mille kohta jään ootama Keskkonnakomisjoni arvamust ja ma soovin, et Euroopa Komisjon käituks ratsionaalselt ja võtaks arvesse ka praegust majandus- ja rahanduskriisi ning autotööstuse võimalusi. olen pidanud diskussioone mitmete kolleegide, mitmete ajutrustide esindajatega ning samuti mitmete uurimisasutustega. ma olen vestelnud ka variraportööridega. ma tänan härra Riketit, härra Cameroni proua Velši ja teisi variraportööre suurepärase koostöö eest. ma leian, et tegemist on õige lähenemisega, kuigi me mitte alati ei olnud ühel meelel, oli meie koostöö siiski väga viljakas. ja peamised lahknevused arvamustes tulenesid sellest, et äh, mina ehk soovisin olla väga realistlik ja väga ratsionaalne, kuid äh, kolleegid tahtsid äh, ambitsioonikad olla ja sellest tulenevadki põhimõttelised lahkarvamused. oleme esitanud mitmeid kompromissettepanekuid, mis näitavad, et me oleme siiski jõudnud konsensusele ja me loodame, et teie meid toetate ma arvan, et äh, selle arvamuse vastuvõtmine on väga oluline, sest nii saadaksime me Envile väga selge sõnumi. nüüd lähemalt äh, kompromissidest, mida olen pakkunud. esimene kompromissettepanek äh, on seotud saja seitsmekümne viie grammiga kilomeetri kohta, see on teatavasti viidväärtus ja me tahaksime tähtaja äh, selle normi kokkuleppimiseks äh, lükata aastani kaks tuhat neliteist ja me tahaksime, et äh, sanktsioonide mehhanism oleks paindlikum. see on kompromissettepanek üks. teine kompromissettepanek puudutab sada kolmekümmend viit grammi CO kahte sõidetud kilomeetri kohta ja me leiame, et tähtaeg tuleks lükata aastasse kaks tuhat kakskümmend kaks kolmas kompromissettepanek puudutab trahvide alandamist saja kahekümnelt eurolt üheksakümne viiele ja selline trahv oleks kooskõlas direktiiviga, kus räägitakse tarbesõidukitest. sest ma usun, et sõiduk sõidukeid ja sõidukijuhte ei tohiks diskrimineerida sõltuvalt sõiduki klassist või tüübist. edasi räägime me sellest, kuidas saadud trahviraha kulutada, et seda tuleks kasutada uutele, uuteks algatusteks ja niimoodi kahandada kahjulikku keskkonnamõju. ja viimane kompromissettepanek, kompromissettepanek E, mida tegelikult ei toeta kõik poliitilised fraktsioonid on seotud kiiruse piirangutega. vastavalt, vastavalt uuele määrusele, mis puudutab intelligentseid sõidukeid, sõidukiliike ja ma arvan, et seda ei saa vastu võtta enne teise määruse vastuvõtmist ja et meil tuleb arvestada ka määrusega üheksakümmend kaks aastast kaks tuhat kuus, milles on juba sisse toodud sama element. tegemist on siis äh, meie kompromissettepanekutega, mida just tutvustasin ja ma teen ettepaneku hääletada äh, plokkide kaupa ning mitte hakata eraldi lahkama kõiki üksikasju uuesti, sest niimoodi muutuvad läbirääkimised väga keeruliseks. ja veel kord, ma tänan kõiki variraportööre, ma tänan ka teid härra esimees, et te mind usaldasite ja lasite mul ette valmistada selle arvamuse. ja ma tänan härra Matthew Browni meie sekretäriaadist vastava teatise eest. ja rõhutan veel kord, et minu eesmärgiks oli kompromissettepanekute väljatöötamine ja kõik need kompromissid loomulikult ei esinda täielikult minu seisukohti ning seetõttu mõne arvamuse puhul, mõne ettepaneku puhul ise jään ma erapooletuks. aitäh! aitäh, härra Vlasak, teile ettekande eest! Äh, rahvapartei fraktsiooni nimel härra äh, Rik-, äh, Rikei. Äh, suur tänu, tahaksin tänada härra äh, Vlasakit selle eest, et ta on nii kompromissi valmis olnud. ta võttis vastu isegi sellised kompromissettepanekud, mis talle väga hästi ei sobinud. tegu on olulise arvamusega ja olulise otsusega, sest eh, eh, see tähendab keskkonnakaitse ja autotööstuse vahel sõlmitavad lepingud Eh, ühest küljest on meil täiesti loomulik soov vähendada CO2 heitmeid ja see tähendab reeglite vastuvõtmist, mis on väga karmid ja mis samas panevad tööstuse raskesse olukorda, teisest küljest on lähtepunktiks majandushuvid ja see tähendab seda, et üritatakse võimalikult vähe, vähesel määral tööstust, tööstusele kohustusi panna. ma arvan, väga palju on esitatud muudatusettepanekuid, neid on sada seitsekümmend ja need on väga erinevad, sest neid oli, mõned äh, olid väga äh, ökoloogilise iseloomuga, teised jällegi väga majandushuvi kaitsev, et väga raske oli leida piisavat enamust. ja samas oleks see enamuse mitteleidmine olnud väga äh, raskete tagajärgedega Eh, meil oli vaja, et kõik oma seisukohti pisut oleks leevendanud ja mõned oleks valmis tagasi võtma oma muudatusettepanekuid. muidugi kompromissmuudatusettepanekud ei ole sajaprotsendiliselt rahulevad, sest põhimõtteliselt see tähendas kiriku kelle, keset küla ehitamist. sest eh, ühest küljest tuli tegeleda keskkonnakaitsega, kuid teisest küljest eh, garanteerida konkurentsivõime meie tööstusele ja millel on niikuinii olnud suuri raskusi eh, tekkinud majanduskriisi ajal. meie fraktsioon toetab kõiki kompromissmuudatusettepanekuid, mis välja pakuti. Eh, praegu on veel teatud hulk muudatusettepanekuid, mis eh, võimaldavad täpsustusi ja võib-olla nõuavad eraldi hääletust, kuid ma arvan, et kompromissmuudatusettepanekud saavad suure mm, toetuse osaliseks, et raport oleks võimalikult tasakaalustatud ja et need sobiks ka meie keskkonnakomisjoni kolleegidele, aitäh! suur tänu, proua Fajon äh,, sotsiaaldemokraadide nimel! suur tänu äh, raportöörile ja ka variraportööridele. ma tahaksin öelda seda, et äh, tegemist on väga olulise dokumendiga, eriti eriti võttes seda arvesse, et me oleme viimaste nädalate jooksul äh, seda teemat väga põhjalikult arutanud, me pidime jõudma väga oluliste kompromissideni selleks, et me saaksime head hääletustulemused äh, homse hääletuse käigus. minu ja minu fraktsiooni jaoks on äh, väga oluline see, et me oleksime äh, piisavalt ähm, auahned, vaadates just pikemas perspektiivis CO2 emissioonide heitmete vähendamist. kaks asja on olulised, on see, et kui me vaatame siis äh, äh, väikseid äh, tarbesõidukeid, siis nende kasutamine üha kasvab ja heitmed, heitmete määr kasvab samuti, vaadates tarbesõidukeid. me peaksime olema vägagi auahned ja mõeldes äh, kompromissi äh, peale, siis äh, nagu raportöör ütles, et neid kindlaks määratud eesmärke oli ka, nende kehtestamine on juba kahe aasta võrra edasi lükatud meil on, äh, tuleb see esimene hääletus, teised komisjonid järgnevad ning sellega me peaksime saatma välja vägasegi selge sõnumi. nii et hoolimata erinevatest arvamute, arvamustest, mis oli äh, tõstatatud ka autotööstuse poolt, meil on väga hea meel, et me selle kompromissini ka jõudsime. ning teine äh, valdkond, mis meie ees laual on, on siis see lühiajaline eesmärk on meil sada seitsekümmend viis milligrammi ja kui ma usun, et tegemist on hea tulemusega, see kompromiss on meie jaoks aktsepteeritav. veel üks asi, ma taha, mida ma tahaksin tõstatada. mis on oluline äh, minu ja minu fraktsiooni jaoks, siis on äh, määratud äh, paika ka CO2 heitme määra, mis on sada kakskümmend äh, milligrammi kilomeetri peale ning äh, ma olen teadlik, et tegemist on vägagi delikaatse küsimusega. me oleme selle kohta näinud väga palju statistilisi andmeid, kuid kui me vähendame kiirusepiiranguid, seda ka väikesõidukitel, siis ühelt poolt see võib vähendada CO2 heitmed olulisel määral, kuid teiselt poolt, kui me räägime ohutusest meie teedel, siis see on samuti väga oluline asjaolu, mida peaksime kindlasti meeles pidama. tahaksin teid, teid veel kord tänada teiepoolse koostöö eest mulle meeldiks isiklikult, kui äh, hääletuse tulemus homme oleks positiivne. see näitaks, et me tõepoolest tahame hoolitseda oma keskkonna eest. see näitaks meile ka seda, et ka autotööstus, kelle ees seisavad tõsised probleem, probleemid majanduskriisi käigus, äh, nemad omalt poolt mängivad olulist rolli selleks, et vähendada CO2 heiteid Thank you, Mrs. Tai. aitäh. nüüd härra Stõõks liberaalide nimel. So, ook meneer um... Suur aitäh! aitäh äh, härra Vlasakile tehtud töö eest tõepoolest, me oleme kolleegidega väga pikalt vestelnud, oleme mõtteid vahetanud, oleme ideid võrrelnud ja mõned tema kompromissettepanekutest tõesti väärivad meie toetust. tegemist on väga õigeaegselt esitatud komisjoni ettepanekuga, see järgneb äh, ettepanekule, mis puudutas reisijate veoks mõeldud sõidukeid ja minu meelest on tegemist väga olulise asjaoluga kõige tähtsam on muidugi see, et CO2 heitmeid äh, tõepoolest vähendataks. meie oma fraktsioonis ei saa kuidagi toetada kompromissettepanekut A, kuid ülejäänud kompromissid on head. mul on hea meel, et äh, raportöör on äh, pikaajalise kabotaaži küsimuses suutnud äh, meie fraktsiooniga saavutada üksmeele ja pärast pikki keskustelusid autotootjatega oleme aru saanud, et nad töötavad kümneaastaste tsüklite kaupa ning järgmine tsükkel on algamas aastal kaks tuhat kaksteist seetõttu ei ole kaks tuhat kakskümmend kuidagi loogiline tähtaeg. mis puudutab seda saja kolmekümne viie milligrammi alast erandit, siis aasta kaks tuhat kakskümmend ei ole tegelikult hea tähtaeg. ja mis puudutab trahvisummade kasutamist ja trahvisummade suurust, siis meie ei ole nõus sellega, et summa peaks olema sama suur kui reisijate veoks mõeldud autode puhul kohaldatavad äh, trahvimäärad järgmise ettepaneku kohta arvan ma seda, et tegelikult see ei peaks olema vabatahtlik, sest liikmesriigid ise klassifitseerivad äh, sõidukid ja neile rakendatavad kohustused. rahvusvahelisel turul on ikkagi nii, et kõigile autotootjatele tuleb rakendada ühtset, ühtseid reegleid äh, ja ja see puudutab ka tegelikult kiirusepiiranguid ma pooldan härra Hedraui ja tema mm, kolleegi ettepanekut, mis oli ilmselt muudatusettepanek number sada, pigem ähm, pooldan ma seda kui raportööri kompromissi samal teemal. üldiselt on raportööri ettepanekud head, kuid ma ei ole nõus sellega, et autotootjad tohivad eesmärkide, eesmärkide saavutamiseks erinevat tüüpi äh, sõidukeid nii-öelda kokku liita, ma arvan, et eesmärgid tuleb saavutada igas kategoorias eraldi, sest äh, muidu tekib ebaõiglane konkurentsitingimus, sest mitte kõigil autotootjatel ei oleks võimalik äh, niimoodi ressursse ühendada. nagu ütles proua Fajon, arvan ka mina, et Äh, transpordikomisjon peab suutma välja töötada selge ja üheselt mõistetava arvamuse, kuid samal ajal arvesse võtma mitte ainult keskkonnaalaseid äh, murepunkte, vaid ka seda, et autotööstus peab tulevikus suutma neid eesmärke realistlikult äh, täita. seetõttu tuleb kindlasti põhjalikult läbi mõelda, millised on meie pikaajalised eesmärgid, meil tuleb oma arvamuses näidata, et me oleme ka tööstust kuulanud, me peame usaldama Keskkonnakomisjoni ja siis me võime jääda lootma, et täiskogu istungil see arvamus ka vastu võetakse. autotööstuse esialgsed nõudmised olid tegelikult palju suuremad kui need, milles nüüd on kompromisside raames kokku lepitud. põhimõtteliselt võime me asja muidugi edasi arutada, kuid me oleme jõudnud saja kolmekümne viie milligrammini kilomeetri kohta, mis oli sees ka komisjoni esialgses ettepanekus ja kompromiss on küllaltki realistlik, aitäh! aitäh, proua Leitenberger Roheliste nimel. ja, herzlichen Dank, äh, wie Sie sich vorstellen können, bin ich mit suur tänu. nagu te võite arvata, ma ei ole selle kompromissmuudatusettepanekuga nõus. raportöör ei kutsunud rohelisi isegi mitte läbirääkimistele. nii et see, see on üks neist minu meelest peaks olema meie eesmärgid palju selgemalt välja öeldud ja ma ei saa praegu siin välja öeldud muudatus- või soovitustega kuidagi nõus olla. kahjuks on see näide sellest, et transpordikomisjon pigem on, pigem pidurdab meie keskkonnakaitsealaseid eesmärke. me võiksime eh, saavutada äh, saja kolmekümne viiest milligrammist alamamäära. siin on minu meelest tegu ikkagi reeglite nõrgendamisega. minu meelest selline lähenemine on väga halva ta,, halbade tagajärgedega ei vii kuhugi. kui lisaks sellele palutakse, et tuleb keskkonnamõju hinnang koostada äh, Eh, selleks, et eh, kesk, eh, kiirusepiirangud paika panna, siis sellisel juhul tuleks arvestada, et sellised piirangud rakenduksid ka, ka kaubatranspordile ja muudele sellistele nähtustele. me kõik oleme teadlikud sellest ning sellise transpordiliigi puhul me teame, et selline transport äh, toimub väga suure surve all ja need ja tihtipeale eh, ignoreeritakse selliste transpordi puhul igasuguseid norme ja piiranguid. meie paluksime kaks aastat juurde. tehniliselt äh, on see teostatav ja kui autotööstus teatab, et ei ole võimalik, siis me saame nende lähenemisest aru. Nad soovivad seda protsessi pidurdada, et sest innovatsioonid on, innovatsioon on väga kallis lõbu. nii et me ei eh, tohiks selliseid ohumärke kuidagi silmist eh, lasta, nii et ma pean ütlema, et mina selle kompromissmuudatuse ettepanekuga nõus ei ole. ja kui veel lükatakse edasi uute mootorite väljatöötamist, efektiivsete sõidukite väljatöötamist e, või keskkonnasõbralike sõidukite väljatöötamist, siis see ei ole kellelegi äh, kasulik, minu meelest on see äärmiselt äh, ekslik lähenemine. eelistada niivõrd selgelt äh, ühte sõidukiliigi, see lihtsalt ei lähe. lisaks sellele konkurents äh, maanteedel erinevate transpordisõidukite vahel, erinevate veoautode vahel, see trans-, see konkurents aina süveneb ja seal ka-, tahaks pooleks on ainult keskkond sellega seoses võib öelda, et me sellise raporti vastuvõtmisel teeme küll väga viletsa teene keskkonnale ja tahaksin veel kord rõhutada, et autotööstus ei reageeri vabatahtlikult, nad reageerivad ainult siis, kui neile survet avaldada ja mulle tundub see kompromiss on eh, halb ja me ei kavatse seda toetada, mis puudutab kiirusepiirangut, siis selles osas me esitame suulise muudatusettepaneku. veoautojuhid, kogenud juhid, kui nad näevad seda, mida me oleme siin kokku oleme kirjutanud, siis nad hakkavad naerma suur tänu, järgmine kõneleja. Ik ga heel kort zijn omdat eh, de collega's het voornaamste reeds gezegd hebben. Ik sluit suur tänu, äh, teen lühidalt, sest minu kolleegid on mitmeid äh, äh, asju juba maininud, mida minagi tahtsin mainida. oluline öelda seda, et on mitmeid punkte, mille puhul me oleme kompromissini juba jõudnud, mõningates põhilistes punktides kõigepealt, vaadates äh, heiteid ja nende rakendamise aega, siis ma usun, et on õi-, oluline see, et me edastame õige signaali. et meie äh, oma fraktsioonis ei ole nõus sellega, et trahvisummad vähendatakse komisjon on esitanud mõningaid väga häid ettepanekuid ja me tahaksime nende juurde ka jääda. tulles juurde kiiruse äh, piiranguteni, kiirusepiirangute juurde, siis ma ei usu, et see võiks olla äh, vabatahtlik. Äh, tegemist on juba kompromissiga, mida raportöör on siin meile ette pannud ning tegemist on asjaga, mida me peaksime lahendama Euroopa tasandil ja selle otsustajaks ei peaks olema äh, liikmesriik me räägime siin tehnilisest spetsifikatsioonist ja standardimisest. seega peaks olema tehniliselt võimalik ka teatud standardite juurde ühiselt jääda. peame kindlasti silmas pidama ka keskkonnaalaseid nõudeid. CO2 heitmed, eh, heiteid on selle võrra vähendatud, kui kiirus on madalam ja sellega kaasneb ka eh, teede ohutuse teema inimesed tahavad oma autosid kasutada maksimumvõimsuse raames, kuid alati seda võimsust ju tegelikult ei vaja. kui me vaatame mõnda, mõlemat seda poolt, siis ma usun, et me võime paika panna tehnilised reeglid, nagu me tegime juba äh, raskeveokite puhul kaaluga üle äh, ühe koma kahe tonni, nii et ma usun, et me peaksime kindlasti seda täpsemalt vaatama edastada sellega äh, ka oma kolleegidele konkreetse signaali. proua Maister, palun. suur tänu. ma teeksin samuti äh, lühidalt, sellepärast et äh, liberaalide nimel on juba sõna, sõna härra Starks öelnud ja mina toetan teda. ma usun, et väga raske on jõuda äh, sobiva tasakaaluni, et ühelt poolt meil on siis kesk-, keskkonnaalased eesmärgid, mida me tahame saavutada sest meil on tegemist kindlasti probleemiga keskkonna mõttes ja teiselt poolt me tahaksime saada ka õiget reaktsiooni autotööstuselt, et äh, heitmete kogus äh, grammides oleks väiksem. ma usun, et me oleme jõudnud sellise dokumendile, mis näitab meile, et äh, Äh, transpordikomisjon on liikumas õiges suunas, me oleme jõudnud kompromissini, mis näitab, et me suudame ühiselt leida viisi, kuidas me saame asju koos teha, mis oleks äh, mõistlik ja rakendatav. mis puudutab äh, kiiruspiiranguid, siis nagu te teate, mina olen sellisest riigist pärit, kus kiiruspiiranguid eriti ei ole, nii et nagu minu kolleegid teavad ka, ning seega on mul väga raske öelda, et meil peaks olema siis kiirusepiirang peale pandud ja, ja on kindlasti muid valdkondi, kus kompromissi leidmine on lihtsam, kuid äh, nagu proua Jenseni raportis on olnud, äh, on juba öeldud, et me räägime kõigepealt intelligentsetest transpordisüsteemidest, nad on äh,, aitavad keskkonna säästa, nad aitavad leevendada äh, ummikuid, nad äh, suunavad paremini transpordivooge ning ma usun, et see on ka suund, kuhu me oleme liikumas, kuid äh, üldises mõttes me kindlasti teeme õiget asja, rääkides ka keskkonnast. härra Köön. Herrn Vlasek möchte ich auch nochmal herzlich danken, dass er ähm, durch die mina soovin härra Vlasakit veel kord tänada, sest mulle tundub, et tema kompromissettepanekute äh, abil on meil võimalik jõuda realistliku lahenduseni, mis meie komisjonile ka sobib ja me ilmselt suudame siis tõesti kõiki neid eesmärke kontrollida. kuid ärme unustame, et kaks kolmandikku kergetest tarbesõidukitest Euroopa tänavatel ja teedel kuuluvad VKE-dele ning ainult kolmandik kuuluvad äh, ülejäänud transpordiettevõtetele ja nagu öeldud, on ühe sellise sõiduki eluiga keskmiselt kümme aastat ja seetõttu, kui me tõesti tahame kahandada uue sisepõlemismootoriga sõidukite heitmeid, siis meil tuleb seda kümneaastast tsüklit arvestada. VKE-d võivad sellisel juhul teha vajalikke investeeringuid sest eh, kui rohelised juba homme aitavad meil vastu võtta mingisuguse väga range ettepaneku, siis tegelikult eh, maksavad selle kinni ähm, kokkuvõttes eraisikud ja ähm, lõpuks me ikkagi jõuame saja kolmekümne viie milligrammini kilomeetri kohta, nii et ma arvan, et praegune kompromiss on väga mõistlik. praegune eh, heitmete määr kerge tarbesõiduki puhul on kakssada kaks milligrammi grammi kilomeetri kohta ning aastal kaks tuhat neliteist äh, hakkab see olema sada seitsekümmend viis. ühe liitri kütuse põletamine mootoris tekitab kakskümmend kaks, äh, kakssada, kakskümmend kaks äh, grammi CO kahte kilomeetri kohta. ning aastal kaks tuhat neliteist tekib selline kogus CO2 alles kaheksa liitri põlemisel ning äh, aastal kaks tuhat kakskümmend kahekümne kuue liitri põletamisel. Need on väga keskmised määrad, aga kui me välja arvutame CO2 tekke, ähm, siis võttes arvesse kogu põletatavat kütust, hoiame me kokku miljoneid, äh, miljoneid kuupmeetreid CO2 ja need, kes tegelevad autotootmisega, peavad välja mõtlema, kuidas uute, uue põlvkonna mootorite puhul tulevikus on võimalik tagada on võimalik, ähm, on võimalik välja mõelda, mis saab heitmete osakestest sest võivad tekkida ettearvamatud ja soovimatud tagajärjed, kui uue põlvkonna filtrid siiski ei tule toime piisava puhastamisega ning kui uue põlvkonna mootorite puhul ei toimu kütuse täielikku põlemist, siis võib-olla hakatakse kasutama hoopis rohkem kütust ja siis tekib ikkagi rohkem CO2 ja see tähendab seda, et me liigume soovimatus suunas ning Euro viis mootorid on tegelikult paremad kui Euro kuus ehk uue põlvkonna mootorid, aitäh! järgmine kõneleja. tänan! Äh, ma sooviksin kõigepealt öelda, kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus energia kliimamuutuste pakett võeti vastu. põhiline eesmärk oli selged eesmärgid paika panna selleks, et CO2 heitmeid äh, vähendada ning samuti ka selged eesmärgid tööstussektori jaoks. see puudutas ka heitmekaubandust. ja see puudutas ka selliseid sektoreid nagu elamuehitus ja transport. nüüd see, et Euroopa Liit on juba selgelt lubanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks teatud meetmed kasutusele võtta, on minu meelest selge reaalsus. peaksime sellest ka lähtuma. mis puudutab kompromissmuudatusettepanekuid, siis selles osas on oluline arvestada ka näiteks pakkumise küsimust, kuidas äh, näiteks eh, eh, kuidas näiteks välja töötada kergkaubikud, mis vähem reostaksid, samas peaksime ka nõudluse peale mõtlema. meil oleks vaja võib-olla ka finantsstiimuleid selleks, et eh, vanad sõidukid, mis rohkem reostavad, välja vahetada uuemate sõidukite vastu, mis, mis selle teksti eesmärkidele vastavad nüüd, mis puudutab eh, pakkumist, siis eh, loomulikult tuleb parandada eh, kergsõidukeid tehnoloogilisest seisukohast lähtudes, et nad vähem reostaksid. tootjad ütlevad, et ütlevad, et see on neil, nende jaoks on see keeruline Neil läheb kaks aastat umbes projektist äh, kaks aastat läheb disainimise ja projekti koostamisele, viis aastat selleks, et see turule jõuaks. ma arvan, et me peaksime selgelt paika panema etapid, et need eesmärgid suut-, täita, sest Eh, see on vajalik just selleks, et eh, meie e-, ambitsioonikamaid ettepanekuid ellu viia. ma arvan, et väga nõudlikud eh, muudatusettepanekud ei motiveeri eriti tootjaid. ma arvan, et see ei ole võib-olla väga hea ka Euroopa Parlamendi jaoks, sest Euroopa institutsioonid peaksid näitama, et nad kõnnivad enam-vähem ikkagi ühte jalga ning et me järgime ka eh, olemasolevat see eh, õigusloomet eh, sõidukite valdkonnas. ma loodan, et jõuame selliste tulemusteni, mis võimaldaks meil CO2 heitmeid võimalikult kiiresti vähendada, kuid meie e eesmärgid peavad olema ka realiseeritavad. ma sooviksin lõpetuseks öelda ka seda, et oleks, et on oluline, et oleks olemas ka finantsstiimulid selleks, et nõudlus kasvas, sest me võime väga hea õigusloomelise teksti vastu võtta, mis on väga ambitsioonikas, kuid samas, kui me ei stimuleeri nõudlust vähem äh, reostavate sõidukite järele, siis äh, direktiiv oma eesmärke ei saavuta. sooviksin tänada raportööri ja variraportööri tehtud jõupingutuste eest. tegu ei ole kerge tekstiga, kuid ma olen kindel, et tulemused on kindlasti väga hea. härra Kross, palun no,. suur aitäh, härra esimees. tegemist ei ole kerge teemaga siin on mitmeid aspekte, mida on alati väga keeruline arutada. näiteks eh, tehnoloogia, uus tehnoloogia ja seda puudutav eh, teave Need on alati väga keerulised küsimused. raportöör ja variraportöörid on püüdnud äh, leida kuldset keskteed kui tehnoloogia küsimuste alal on minevik meile näidanud, et meil on ikkagi vaja väga konkreetseid ja selgeid lahendusi. kui me tahame, et meie eesmärgid täidetaks, et me need saavutaksime, siis me peame ütlema, et need eesmärgid peavad saama täidetud, ainult siis, kui see on kohustuslik, jõutakse nende eesmärkideni. E, aga mitte ainult tehnoloogia pole tähtis, tähtis on ka poliitiline tahe. me oleme rääkinud veoautodest ning kergetest väikestest tarbesõidukitest, kuid tõelised patustajad meie maanteedel on tegelikult harilikud sõiduautod ja sellepärast ongi väikeste tarbesõidukite küsimus nii keeruline. kui me tõesti tahame heitmeid vähendada, siis tuleb ette võtta tavalised sõiduautod. matemaatika näitab meile, et ainult nii saavutaksime me tõelisi tulemusi keskkonnakaitse alal, kuid selleks on vaja poliitilist tahet. siis räägiti kiirusepiirangutest kõik teavad, et äh, mida aeglasemalt sõita, seda vähem äh, toimub õnnetusi ja seda väiksem on ka kütusetarve. peaaegu kõigil liikmesriikidel on loomulikult ka olemas kiirusepiirangud, kuid on paar erandit. me peame tehnilisel tasandil suutma tagada lahendused, kuid liikmesriikidel on vaja ka poliitilist tahet. kõikidel liikmesriikidel ei ole piisavat poliitilist tahet rakendada kiirusepiiranguid. tegelikult võiks mõne konkreetse riigi käest isegi küsida, et miks ei ole te õnnetuste piiramiseks, õnnetuste arvu vähendamiseks kehtestanud kiirusepiiranguid, kas te olete sellele mõelnud? ma küsin enda käest. miks on üldse vaja ehitada selliseid autosid, millel on tohutult suur võimsus ja mis suudavad sõita väga kiiresti, keskkonnakaitsealaselt on seda peaaegu võimatu põhjendada. meil on ikkagi vaja poliitilist signaali, mis näitab, et me liigume vastassuunas. autod peaksid olema äh, puhtamad, vähem saastama ja nad peaksid olema väiksemad. nii et tegelikult on olemas lõhe selle vahel, mida me tahame saavutada, selle vahel, kuidas me seda teeme. tõeliseks murelapseks on riigid, mis ei ole kehtestanud kiirusepiiranguid. ja lõpetuseks tahaksime öelda veel ühte asja. aja jooksul kindlasti muutuvad autod keskkonnasõbralikemaks ning VKE-dele on see väga oluline. see on oluline kogu Euroopale kui me tulevikus hakkame autode varuosi importime Hiinast, siis sellest on küll väga kahju, väga kahju, kui ainult nemad suudavad neid vajalikke keskkonnasõbralikke osi ja autosid üldse toota. nii et äh, tehkem oma töö ära, meil on vaja rohkem poliitilist tahet. suur aitäh, äh, nüüd äh, härra Bradburn ja siis veel kaks kõnelejat. aitäh, härra esimees. mulle tundub, et poolakeelset juttu tuli Inglise kanalilt just praegu. kuid nüüd debati juurde. alguses ma ei tahtnudki sõna võtta. aga see, mida siin on öeldud, on äh, nagu ikka väga põhimõttekindel, kuid reaalsusest irduv. ja lühidalt tahaksin ma öelda kõigepealt äh, siis seda, millest rääkis proua Tikau. me peame mõtlema sellele, kas eesmärk on saavutatav, millal seda saab saavutada ja kas see on nõudmistepõhine. probleeme tuleb lahendada selliselt, eh, nagu neid on võimalik lahendada. ma olen nõus härra Vlasaki muudatusettepanekutega ja kompromissidega ja mulle tundub, et eh, me tegelikult irdame siin kõik reaalsusest proua Tikau ütles, et eh, uue mootori väljatöötamiseks kulub seitse aastat, kõigepealt disainifaas, siis järgmised faasid ja lõpuks läheb see tootmisse seitse aastat seda aega ei saa kuidagi lühendada. nii see lihtsalt käib. nii et ähm, olgem realistlikud selles osas, mida me tahame saavutada ja kuidas ja millal. aga ennekõike tahaksin ma sõna võtta teatud väga praktiliste küsimuste koha pealt. siin räägiti kiirusepiirangutest. nii palju, kui mina tean, härra esimees, on kiirusepiirangud olemas teatud teatud valdkondades nagunii, kuid kergete tarbesõidukite puhul ma neid ei poolda, sest väikesed tarbesõidukid väikesed tarbesõidukid liiguvad äh, ka maanteedel ja mõnikord on neil tarvis mööda sõita teisest sõidukist ja selle möödasõidu ajal sõita kiiremini, kui nad seda teha ei saa, on õnnetuse teke isegi tõenäolisem kui muidu räägiti ka intelligentsetest äh, transpordisüsteemidest. kas te olete kunagi sõitnud M42-l või M6-l, mis, äh, mis äh, siis ähm, on Birminghami lähedal, ma ei tea, kuid võib-olla, võib-olla ma siis räägin teile, et meil hiljuti kehtestati hommikupoolikul sõitmiseks kuuekümne miiline kiirusepiirang ja selle kehtestas nõndanimetatud intelligentne äh, maanteesüsteem, mis aga tegelikult ei võtnud arvesse sellel ringteel parasjagu sõitvate äh, sõidukite arvu, tegelikult seda kiirusepiirangut polnud vaja ja sellega tahame öelda, et elame ikka reaalses maailmas, vaatame, mis tegelikult toimub ja küsime autotööstuse käest, mida te suudate toota ja millal ja siis seda võtamegi aluseks, aitäh suur tänu, ma olin eelmisel nädalal M6-l, M5-l ja mul läks väga kaua aega, et see äh, pääseda Walsall äh, kiirde väljapääsust õiges suunas minema. aga ma soovitaksin M6 tasulist teed. ei, aga sellest ei olnud kasu, siis ma oleks läinud siis Cardiffisse. palun, härra Higins. suur tänu, ma tahaksin olla äh, nõus äh, oma kolleegide arvamusega, mis puudutab äh, raportööri äh, äh, toetamist, ma usun, et neil on õigus, siis me peaksimegi suutma saavutada tasakaalu, ühelt poolt siis on nagu märtsile reaalsus, teisel pool on keskkond, kõigepealt see autotööstus on väga suur tööandja ja nagu me teame, väga suur osa sellest turgu on meil kaduma läinud Indiasse ja Hiinasse. teiseks, vaadates praegust majanduskriisi, väga paljud väikesed tööandjad kaotavad võim-, oma ettevõtted, kui me hakkame kasu ka,, kasutame liiga palju karistusmeetmeid mis puudutab, äh, me oleme maailmas kindlasti liidrid, mis puudutab keskkonnakontrolli ja CO2 heiteid, kuid äh, igal juhul me usun, et oma meetmetega oleme saavutanud ideaalse tasakaalu. kui me vaatame neid, seda erandit, mis puudutab tootmist aastas kahekümne kahelt kahekümne viiele tuhandele sõidukile, trahvide osas ma tervitan seda trahvide äh, Äh, vähendamist. meie ei tohiks ennast äh, liiga palju karistada. kui meil on tegemist äh, trahvidega, kui neid tõepoolest rakendatakse, siis neid tuleb kasutada selleks, et tehnoloogiat parandada ja vähendada heiteid. üks asi, mida ma tahaksin teada, selle valguses, et kes, millal ja kuidas seda kõike kontrollib, sest teooria on väga kena, aga reaalsus, äh, kui me räägime jõustamisest ja rakendamisest, siis ma tahaksin teada, kuidas see toimub. ja lõpetuseks, kuid mitte vähem tähtsam, tahaksin olla proua Tikaga nõus, mis puudutab tema äh, soovitust, et me võtaksime vane, jätaksime vanemad äh, sõidukid äh, Äh, ringlusest välja. meie oleme kindlasti üheks liidris keskkonnakontrolli alal, kuid ähm, üks asi, mida me tegime, oli see, et äh, kerged tarbesõidukid äh, läksid vanarauaks ning, ning see aitas kaasa väga palju keskkonna säästmisele. ning mis puudutab seda raportit, siis ma usun, et raportöör on suutnud tõepoolest saavutada suurepärase kompromissi ja tema osku selles valdkonnas tuleks kiita proua Alessandra. Eh, suur tänu. ma ei kavatsenud alguses sõna võtta, sest eh, me kõik oleme saanud eh, informatsiooni erinevatest tööstussektoritest, et nad räägiks, kus on võimalused, piirangud ja millised võimalikud probleemid. kuid mind ärritas see kiiruse piirangu kiiruspiiravate mõõdik- äh, äh,, sisseviimine. me arutame seda küsimust juba pikemat aega. minu meelest on väga huvitav arutelu, mõningad liikmesriigid isegi, mis on kiirusepiirangute vastu oma maanteedel, saavad ikkagi endiselt edasi liikuda. nii et äh, kui asi pole maantee turvalisuse pärast, siis keskkonna pärast, keskkonnakaitse pärast võiksime siiski sellise lähenemise aluseks võtta. ja need riigid, kes sellist tehnoloogiat kasutavad, neil on, neil on see suur konkurentsieelis. see tegu on tehnoloogiliselt innovatiivse lähenemisega, see aitab kesta vaid ju kaitsta keskkonda, see on minu meelest positiivne. ja see, et, et e, isegi kui me ei saa seda otsuste langetamist ettepoole tuua, peaksime isegi mõtlema, millised, milliste maanteedega on tegu, kas selliste maanteedega, kus sõidab väga palju veoautosid või mitte. ühesõnaga, minu meelest, e, minu meelest lihtsustamine on väga oluline. ja ma tahaksin paluda ka komisjoni äh, meilt midagi, nimelt ma olen täiesti nõus sellega, et see kompromiss on teostatav, ma toetan seda, kuid väga tihti on asi niimoodi, et äh, see puudutas, äh, see puudutas äh, sõiduki turval-, sõidukite turvalisemaks muutmist selleks, et reisijaid kaitsta. alati pragmatism triumfeerib turvalisuse üle ja ma kardan, et ka siin puhul, praeguse arutelu puhul võib, eh, võib võita pragmatism ja samas, eh, kuna eh, teised on need, kes tegelevad selliste küsimustega nagu mis emissioonide vähendama ja, ja keskkonnaküsimused, kui me nii väga pragmaatiliseks jääme, siis me kokkuvõttes ei osuta teeneid Euroopa tööstusele, me ei aita neil konkurentsivõimelised olla, nii et ma tahaksin paluda, et komisjon ja raportöör garanteeriks meile äh, et me selle kompromissi vastuvõtmisel eh, tegelikult aitame tööstust. proua Salenitsi komisjon. suur tänu ja tere päevast kõigile. ma tahaksin alustada üldise kommentaariga. kui me vaatame komisjoni ettepaneku, mis puudutab CO2 heiteid äh, väikestel tarbesõidukitele põhineb mõjuanalüüsil ja statistilistele uuringutele. see tähendab, et need pikk, keskpika ja pikaajalise perspektiivid on küll auahned, aga saavutatavad. sellisel viisil me tahame saa-, anda kõige paremat äh, panust, mis puudutab kasvuhoonegaaside taseme vähendamisele aastaks kaks tuhat kakskümmend võrreldes aasta üheksakümmend üheksa tasemega vaadates siis tänaseid äh, ettepanekuid ja kompromissettepanekuid, vähendades äh, äh, tuues sii-, sisse nõuded sada seitsekümmend viis grammi liitri peale, siis me leiame, et meie ettepanek on kõige mõistlikum. siis vaadates kompromissettepanekut C-d, siis ma tahaksin märkida seda, et üheksakümmend viis eurot grammi kohta ei oleks vastavuses olukorra parandamiseks vaja mineva te äh, tehnoloogia kuluga, seega tegemist ei ole piisava stiimuliga olukorra parandamiseks. mis puudutab kiirusepiiranguid ja äh, muudatusettepaneku D, mis on siin kõige delikaatsem ja tundlikum teema, siis on oluline vaadata seda, milline on antud ettepaneku äh, Äh, praktiline rakendus. praegu ei ole selge, kui me vaatame kolme grammi CO kahte äh, kümne kilomeetri kohta, siis meil ei ole selge, kuskohast see tuleb ja seda äh, tuleb kindlasti selgitada ja põhjendada ja praegusel hetkel meil sellest, seda selgitust olemas ei ole. Thank you, Mr Vlasak, is there anything you want to? härra Vlasak, kas te soovisite midagi lisada? daamid ja paanove härra eesistuja, daamid ja härrad, kõigepealt ma olen siin nüüd kuulnud mitmeid huvitavaid argumente teil kõigil on nüüd oma arusaam selle kohta, millised argumendid on nüüd asjakohased, millised mitte. tuleksin tagasi selle juurde, millega ma alustasin. ma leian, et transpordikomisjoni positsioon peaks peegeldama tehnilise transpordiga seotud küsimusi ning me peaksime selle informatsiooni edastama Keskkonnakomisjonile, mis vastutab äh, heitmetega seotud teemade eest. ma tahaksin äh, tõstata siinkohal ühe vastuväite. ma vägagi hindan äh, seda kõrgetasemelist diskussiooni kompromissettepanekute üle, kuid ma tõepoolest olen vastu sellele, kui mulle öeldakse, et äh, meie komisjon äh, takistab arengut ja progressi. rääkides nüüd kiirusepiirangutest, ma ei tahtnud küll detailidesse siin laskuda, sest väga palju uuringuid on tehtud kiirusepiirangute mõjus, mis puudutab ohutusele, see puudutab ka möödasõitu, mis puudutab äh, ka liiklusvoo aeglustamist teatud konkreetsetes ridades, see puudutab ka siseriiklike seadusandluse äh, Äh, kohandamist ning see puudutab ka kulusid. uutel äh, sõidukitel on kiirusepiirajad peal, vanadele tuleb need lisada, see läheb maksma raha. edasi, kui me vaatame kontrolli aspekti, keegi peab teostama selle üle seiret. mina ei ole kiirusepiirajate vastu, kuid ma usun, et me peaksime seda vaatama eraldi äh, raportis, vaadates kõiki äh, Äh, sõidukeid laialpõhjaliselt, äh, nagu ma alguses ütlesin, ma alguses arvasin, et tegemist on lihtsalt sellise äh, lisateemaga, mis on seotud põhiteemaga. aga suur tänu selle diskussiooni eest ja loodetavasti langetame homme õige otsuse. suur tänu ja ma olen teiega nõus ja ma ei usu, et meie siin selles komisjonis saame otsustada keskkonnaalade teemade üle ja ma ei saaks ka öelda seda, et me ei ole piisavalt aktiivsed, et praktilised. ajakava. homme hääletamine, siis hääletamine Keskkonnakomisjonis on septembris, täiskogu hääletamine novembris kaks tuhat kümme. suur tänu kõigile ja nüüd me lähme edasi järgmise punktiga meie päevakorras, mis puudutab arvamuste vahetust komisjoniga äh, see puudutab siis erinevaid äh, skaneerimisseadeid, täpsemalt siis kehaskannereid ja ma tean, et kolleegid, mõned kolleegid on praegu väljas, kutsume nad tagasi, kuid äh, jõuame igal juhul selle juurde, aga kuidagi mul on nüüd õpetaja tunnes, kõikidel on äh, Äh, käed püsti miskipärast ja kõik tahavad, et õpetaja näeks teid. aga pange nüüd käed alla tagasi, siis me korralikult alustame ja siis ma tahaksin, et te annaksite märku, kui te tahaksite sõna võtta. jah, come up here, Maxi. Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can start to indicate niisiis, tõstke käsi, sekretäriaat paneb teid kirja, kui te tahate sõna äh, võtta äh, ja meil on umbes üks tund aega, nii et kui meil on kuuskümmend viis kõnelejat, siis te ilmselt te ei pea olema matemaatiline geenius, et aru saada, kui palju aega teile antakse. härra äh, Reuter, teil on nüüd sõna. Thank you very much, chairman uh.... suur tänu, mul on väga hea meel, et äh, ma saan siin jälle sõna võtta peale seda eelmist korda, kui ma arutasin teiega ka turvaskannerite teemal, see oli siis jaanuari lõpus. jaanuari lõpus ma siis ütlesin, et äh, komisjoni nimel, et märtsis-aprillis tuleb siis raport, ma vabandan, et nüüd, kuna nüüd on juba juuni meil, aga ma usun, et te kõik saite aru, et tuhapilv äh, ja igasugused muud huvitavad asjad on tekitanud meile raskusi tegevuse käigus. ma tahaksin teile anda ülevaate antud raporti kohta äh, asepresident äh, Kallase nimel. Äh, tegemist on väga hea ajastusega, sellepärast et tema soovis, et teil oleks see raport käes, enne kui tema hakkab seda arutama neljapäeval transpordiministritega raporti raamistik on küllaltki selge. meil on olemas äh, turvanõuded äh, või need määrused, mille me oleme koos äh, välja töötanud, see on siis kolmsada aastast kaks tuhat kaheksa ja rakendusmeetmete puhul me siis andsime välja ka dokumendi aastal kaks tuhat kaheksa, see oli kaks tuhat kaheksa teisel poolel ning äh, Teie andsite meile siis kollase kaardi, kasutades kõiki teie jaoks olemasolevaid vahendeid, tagades, et julgeolek lennujaamades on garanteeritud. me ei ole kindel nüüd ühe asja osas, me nimetasime seda siis sellel ajal kas kehaskanneriteks ning me jätsime selle osa siis sellel ajal välja ning lubasime, tuleme siis äh, raportiga asja juurde tagasi. see ongi siis see raport, mis teie ees on see on raport, mis äh, peab arvesse võtma ka mõningaid äh, ebameeldivad asjaolusid, äh, me räägime, siin on tegemist lennundusel lisanduva ohuga, see puudutas North Atlantic lennuliini sündmust Äh, tegelik olukord, äh, siis kui me vaatame nüüd situatsiooni, siis on, meil on liikmesriike, kes kasutavad äh, skannerid Soome, Ühendkuningriik, Holland, Prantsusmaa, Itaalia või Itaalia selle üle veel mõtiskleb. meil on tegemist sellise olukorraga maailmas siis, kus skannereid kasutatakse põhjalikult Ameerika Ühendriigid, Kanadat ja nõnda edasi, ma ei hakka sellest väga põhjalikult rääkima, see on raportis äh, ära toodud. ning küsimus on see, et kas see on siis seaduslik. vastus meie praeguse seadusandluse kohaselt jah, sellepärast et äh, te võite kasutada muid äh, meetmeid, kui te tahaksite saavutada äh, siis rangemaid julgestusmeetmeid või kui te tahaksite siis katsetada, kuidas need meetodid töötavad ning äh, mõlema määruse kohaselt äh, on võimalik kasutada kehaskannerit ka Euroopa Liidus. küsimus on siis see, kas me tahaksime, et see nüüd kõik toimub sellisel viisil, nagu praegu see, seda tehakse, kus igal liikmesriigil on oma reeglid või reegleid ei olegi. Äh, see puudutab siis äh, antud ülesande täitmist või julgestuse tagamist ja kas me tahaksime hoopis rakendada siis, äh, siis ühekordse kontrollimise äh, meedet äh, kõikide Euroopa Liidus toimuvate lendude puhul. ning siin on siis detailsemalt ära toodud siis mõningad vastused põhilistele küsimustele, mida te olete esitanud meile, kõigepealt vaadates siis tõhusust teine küsimus, vaadates tervisejulgeoleku küsimus, siis kolmas, vaadates inimõiguse küsimus ja neljas küsimus, mis puudutab kulutõhususe äh, tasakaalu. ja ma teen lühidalt, sest äh, ma arvan, et praegu ei ole mõtet väga detailidesse laskuda. mis puudutab tõhusust, siis äh, raport näitab meile seda, et väga paljud liikmesriigid ja ka komisjon leiab seda, et uus tehnoloogia võib olla tõhus vahend selleks, et tuvastada plahvatusohtlikke aineid, mis ei, ei sisalda metalli ja mis inimene võib oma kehal kanda. tegemist ei ole sajaprotsendise garantiiga äh,, peame ütlema seda ka, tegemist ei ole sajaprotsendilise garanteega, kuid julgestuskontrolli, turvakontrolli teeb see kindlasti tõhusamaks äh, me vaatame nelja te erinevat tehnoloogiat, mis praegu on turul olemas. Need puudutas erinevaid äh, skaneerimisvahendeid, tegemist on siis erinevad mikrolainevahendid äh, siis ja röntgenkuvamismeetmed äh, ja raport praegu ei langeta ühtegi otsust, kuid röntgenkuvamistehnoloogiat ilmselt ei hakata äh, rakendama tsiviillennundusjulgestuse valdkonnas. vaatasime inimõiguste teemat, tegemist oli hästi olulise teemaga poolteist aastat tagasi. tegime järelduse, et tõepoolest on olemas tehnoloogiaid mis äh, tõepoolest võib riivata inimõigusi, kui antud tehnoloogiat äh, rakendatakse, kuid me pea saame neid küsimusi ka lahendada, see puudutab andmekaitse, inimväärikust äh,, sekkumist, perekonnakaitset, siin on väga palju erinevaid äh, inimõigustega seotud äh, teemasid, mis siia alla kuuluvad. küsimus on siis selline, millistel tingimustel on seda äh, tehnikat rakendatakse äh, ning kuidas me võime äh, garanteerida, et antud tehnoloogia kasutamine on inimõiguste mõttes neutraalne. kolmandaks punktiks või neljandaks punktiks, mida me siis vaatasime, siis me vaatasime kulutõhususe teemat, nagu te teate, tegemist on väga keerulise analüüsiga on võimalik välja tuua äh, olulisi tõendeid, mis näitavad, äh, et äh, sellise tehnoloogia abil on võimalik kulusid vähendada. ning äh, järelduseks küsimus on siis selles, et mida nüüd me saame siis ära teha. ma tahaksin väljenda ennast väga selgelt. praegusel hetkel on tegemist olukorraga, kus antud tehnoloogiat rakendatakse Euroopa Liidus ja samas nende jaoks, selle jaoks ei ole olemas ühtseid reegleid, meil on kõikidel oma ja erinev lähenemine. kas me peaksime Euroopa Liidu tasandil panema paika reeglid, mis puudutab äh, tervisekaitset äh, reisijale ja samuti ka personalile, kes äh, töötavad lennujaamas? kas me ei peaks paika panema ka reeglid, mille põhjal me saaksime tagada, et inimõigusi ei rikutaks ja me teeme seda kõike siis määruse kolmsada kaks tuhat kaheksa raamistikus, äh, sellepärast et meil on äh, meil on olemas juba kõik teised meetmed, me kasutame siis äh, koeri, meil on metallidetektorid ja nõnda edasi. Äh, aga kui me seda kõike rakendame, siis ma tahaksin äh, väljendada ennast väga selgelt, et seda me teeme kõik ja, ja see on lihtsalt üks variant muude variantide hulgas, vaadates siis liikmesriikide valikuvabadust. kui kasutatakse äh, julgestusskannerit ühe tehnoloogiana muude tehnoloogiate hulgas, siis seal ei ole öeldud seda, et liikmesriigid peavad nüüd seda skannerit hakkama kasutama ja kui liikmesriik äh, äh, siis selle ühe variandina välja valib ja ma usun, et seda me peame kõike arutama, aga siis äh, komisjon põhimõtteliselt ei ole tahtnud teha seda ettepanekut mõeldes selle, vaadates seda raporti, siis me, meie raport igal juhul püüd, püüdleb selle poole, Äh, aga me oleme teadlik poliitilise vald-, poliitilisest delikaatsusest äh, antud osas, me kindlasti kuulame ära parlamendi arvamuse, kuulame ära äh, liikmesriikide arvamused ning vastavalt diskussioonide tulemusele me tahaksime äh, siis valmistada ette omalt poolt rakendus äh, seadusandluse äh, kuid me ei tee seda enne, kui me oleme teinud ära väga põhjaliku mõju, mõjuanalüüsi. nii et eesistuja, ma püüdsin teha lühidalt selleks, et kõik neid ebamugavaid küsimusi saaks korralikult esitada. tore, et tegite nii lühidalt, siis tõesti jääb kauem aega erinevateks öö, äh, küsimusteks ja ilmselt te ei pea pettuma. mul on siin viisteist sõnasoovi ja rohkem ma sõnasoove kahjuks lubada ei saa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 Mr Van Dalen, Mr Zasada, Mr Bradbourne, Mrs Ayala Sender. I'm going to suggest that we close the ja nüüd me oleme sunnitud ka sõnavõttude vastuvõtmise lõpetama ja kui keegi tõesti tahab veel sõna, siis peab ta sellest kohe märku andma. proua Tikau seda tegigi. see on meil nagu oksjon, et äh, teatud hetkeni võib pakkumise teha, sealt edasi enam ei saa nii et jah, esimest korda teie, härra Rike, juba olete kirjas, teist korda müüdud. ja nüüd siis äh, lähme nende sõnasoovide juurde. enam ei ole mõtet äh, käega vibutada, enam keegi sõnasoovi registreerida ei saa. härra Kross on esimene, igaüks saab kõnelda kaks minutit. suur aitäh, härra esimees kõigepealt suur aitäh nende selgituste eest. väga lühidalt ütleksin ma seda, et kindlasti saab turvalisust parandada kuid, kuid sada protsenti seda tagada nagunii ei saa. kui me äh, kehtestaksime kehaskännerid kõikjal Euroopas, siis ma oleksin vastu, aga kui komisjon praegu annaks meile tehnilist informatsiooni vastastikuse tunnustamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, et millised on standardid, kuidas neid äh, omavahel võrrelda saab, kuidas on tagatud eraisiku inimõiguste kaitse ja andmekaitse. kui kõik need punktid saaks põhjalikult läbi võetud, siis võiksime oma seisukohta muuta. ja kolmandaks tahaksin öelda kehaskännerite kohta, et mõnikord et mõnikord tekib eh, turvaprobleeme, näiteks palju on räägitud vedelikest, isegi vedelikude eh, kaasaskandmise küsimust pole põhjalikult eh, lahendatud, pole lõplikult lahendatud, mõnes kohas suhtutakse vedelikesse leebemalt, teises kohas mitte, ja üldse, mis saab rahvusvahelisest tasandist? võib-olla homme on juba selline olukord, et et et äh, see, kuidas mõni riik käitub või kuidas selle riigi lennujaamas käituvad lennujaama töötajad, võib mõjutada reisijate saatust mõnes teises lennujaamas, üks asi toob ikka kaasa teine, teise. härra Algetraui, äh, palun järgige eeskõnelejat, kes rääkis minut ja nelikümmend viis sekundit. aitäh teile! aitäh ka Euroopa Komisjonile! ma usun, et me võime teha siit sama järelduse, mida loeme ka dokumendist, ehk siis, et me vajame ühtlustatud üle-euroopalikku lähenemist ja seda me kõik toetaksime. dokumendis on öeldud, et tegemist on ehk ajutise lahendusega, sest kõigepealt tuleb kehaskännerit testida, selleks on ette nähtud maksimaalselt kolmkümmend kuud ehk kaks ja pool aastat ja seejärel võidakse võtta uusi meetmeid või lisameetmeid, kuid ei asendata olemasolevaid turvameetmeid, seega kehaskännerid on lisameetmeks. ma tahaksin teie käest küsida, et mida selle kahe poole aasta jooksul te-, te-, tegema hakatakse, milliseid milliseid meetmeid teie kavatsete võtta selleks, et liikmesriigid julgeksid või tahaksid hakata kasutama kehaskännereid alaliselt, kui testimisperiood on läbi? ja kuidas see läheb kokku turvameetmete alase raportiga? väga tihti on ju nii, et liikmesriigid tahaksid teha rohkem, kui nõutakse, et nad on ise nõus selle vahega kinni maksma kõik liikmesriigid peavad pidama eh, koduriigis läbirääkimisi, enne kui me üle-euroopalise süsteemi loome. ei saa ju tahta, et kõik lennujaamad peavad kehaskännerid sisse seadma. tuleb ikkagi vaadata, millised on tehnilised nõudmised ja inimestel peab olema võimalik ka keelduda sellest, et need kehaskänneriga läbi otsitakse, peab olema mingisugune alternatiiv neile, kes ei ole nõus. aitäh! minut viiskümmend kaheksa, proua Maister järgmisena. suur tänu. siin on väga palju poolt arg-, argumente. E, näiteks see vähendab ootusaega lennujaamades. nii et see on selle poolt, meil on juba praegu võimalikult palju turvameetmeid kasutusel, meil on olemas erinevad skännerid on mõningaid liikmesriike, kes erinevaid tehnoloogiaid juba ammu kasutusele on võtnud. ma arvan, et inimesed peaks saama teha seda, mida nad ise tahavad, me räägime ju ühtsest Euroopa taevast ja vastu on siiski eh, palju argumente sajaprotsendilist turvalisust me niikuinii nii, kunagi ei saavuta. Eh, ei ole eh, võimalik inimese kehast üldpilti saada, ilma et me kasutaks kahjulikke röntgenkiiri, see tekitab meditsiinilisi probleeme. samuti küsimus on selles, kes mida näeb, mida eh, nähakse, mida säilitatakse. Ameerika Ühendriikides on sellega probleeme tekkinud ja me ei soovi selliseid probleeme Euroopasse. ja samas kõrged kulud, kes maksavad? kas liikmesriigid? ja samuti eh, kui me mõtleme selle peale, kui suured on, on, on näiteks pagasiskännerid juba, siis me peame võib-olla veel lisaskännerid ehitamisel lennujaamade ümber ehitama. meil oleks vaja võib-olla vabatahtlikkusvõimalust. kas kuluanalüüs on tehtud ja teist, lõpuks, kui me hääletame poolt, siis me peame seda tegema kogu Euroopas, Lichtenberger suur tänu selle ettekande eest. mina peaksin esitama mõningaid lisaküsimusi. näiteks nüüd röntgenikiirte võimalik kahjulik mõju. siin on mõningaid selliseid elemente, mis äh, on väga mõistlikud, me peame olema siiski ettevaatlikud. peame mõtlema selle peale, millised äh, on, äh, me peame mõtlema kuluefektiivsuse peale. paljud lennujaamad tuleb üldse üles ehitada, see on kallis, äh, siis personali küsimus kerkib veel esile. see, siin tuleks erinevaid küsimusi arvesse võtta julgeolekuandmetel see töö, neid töökohti ei saa lihtsalt niisama äh, laiali jagada. ning äh, siin on tegu väga üldise küsimusega, see puudutab ka näiteks vedelike kontrolli. ka selle jaoks oli vaja ümber organiseerida lennujaamad ning samuti mm, see tähendas seda, et reisijate teenindus muutus palju aeglasemaks. sellegi küsimuse peale peaks mõtlema. mina sooviksin, et mõeldaks tervise peale, andmekaitse peale, kõigi nende jaoks, kes äh, soovivad selliseid meetmeid kasutusele võtta. ma siiski ei toeta seda, et äh, sellise tehnoloogia kasutamine ole, kasutuselevõtt oleks automaatne, sest praegusel hetkel ei ole sugugi selge, et see tooks kaasa positiivsed tagajärjed kõigi jaoks see, siin tuleb arvesse võtta ka eh, meie andmekaitse ja tervishoiu küsimused. ja nüüd proua Foster. jaa, I think thanks to the commission, I think suur tänu, ma leian, et tänu komisjonile tahaksin tänada komisjoni, sest nende lähe-, suhtumine on väga hea, kuigi siin on mõningaid küsimärke veel ja ma usun, et me ei ole ju vastu laiendatud julgestusmeetoditele, see, etmetele, see on ju selge äh,. ning äh, ma usun, et äh, vastuväidetega me peaksime olema ettevaatlik, sest reisijatel on kindlasti probleeme mõningate meetmete puhul. kuid äh, need seadmed, mida praegusel hetkel kasutatakse ja kui lubatakse ainult äh, teatud, äh, teatud määral tegemist siis kehapildi vaatlemisega ja midagi ei salvestatakse, kuid kui meil on tegemist äh, seadmetega, mis äh, äh, toetavad taustakiirgust ja meil on tegemist näiteks, äh, tegemist olnud inimestega, kellel on näiteks pandud mingi kunstjäsemed ja see on skänneril näha ja need peavad, neid saadakse täis keha läbiotsimisele seetõttu, kuigi neil on isegi dokument olemas antud, antud prosteesi kohta, kuid äh, igal juhul me peaksime arvesse võtma seda, et komisjon nüüd ütleb seda, et meil on tõepoolest ühised reeglid, kuid on olemas ka siis miinimumseadmed, äh, mit-, miinimumarvseadmeid, mida võib kasutada ja sest me teame, et Schipholi lennujaamas näiteks on juba hoopis teistsugused seadmed olemas, kuid igal juhul ma leian, et see oleks äh, nüüd oluline. lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et kui me räägime siis reisijate Äh, eristamises, terrorismivastases meetmeid tuleb kindlasti parandada. see ei ole mõtet asju teha lihtsalt vales järjekorras. ning äh, see ei ole piisavalt hea, et inimesed äh, jõuavad nii kaugele, kellel on halvad kavatsused, et ainult üks mingi tehniline seade seisab nende ja meie vahel. Riki, ma räägin lühidalt. kõigepealt ma soovisin öelda seda uute tehnoloogiate kasutusele, tehnoloogia kasutuse võtmine sõltub ka sellest, millisel tasemel on lennujaamad. ja samas, kui me ainult ühe tehnoloogia peale jääme lootma, siis see võib meid alt vedada siin on põhimõttelisi küsimusi ja tehnoloogilisi küsimusi. E, siin on küsimuseks loomulikult inimõiguste kaitse, inimese õigus e, eraelule ja nii edasi. samas küsimused, mis on puhtalt tehnoloogiliselt, neid on väga raske lahendada. efektiivsus sõltub konkreetselt sellest, milliseid tehnoloogiaid kasutatakse. näiteks äh, mikro laineahju, tehnoloogiat on võimalik kiiresti tegu on uute tehnoloogiatega ja, ja me peame suutma neid tehnoloogiaid adekvaatselt kasutada. kuid samas tehnoloogiate kasutusele võtmise positiivne külg on see, et see vähendaks ootusaega lennujaamades. kohustuslikkus. kohustuslikuks tegemine võib muidugi lisaprobleeme tekitada, kuid ma ühesõnaga esitasin siin ülevaate probleemidest, mis äh, on väga palju kajastust leidnud ja proua Ladford, palun. Um, aitäh ma tahaks kõigepealt teada, kas asepresident Redinguga ka nõu peeti? minule igatahes ei meeldi see dokument eriti, sest äh, siin pigem legitimiseeritakse julgestusmeetmete osad, osana kehaskännereid ja ei seata seda isegi küsimuse alla. ma usun, et ähm, oleks parem, kui see dokument äh, oleks avameelsem ja esitaks rohkem küsimusi väga palju räägitakse eh, disainist ja tehnoloogiast, mis toetaks eraelu kaitset, kuid tegelikult ei ole kuskil öeldud, et need meetmed ikkagi toetavad eraelu kaitset. tihti oleme ju kuulnud eh, näiteks tarkvara kaitsemeetmetest, mis tegelikult ei paku mingit kaitset, sest salasõnasid on lihtne varastada, ära arvata ja nii edasi. ja ja eh, tegelikult eh, ju juhib eh, masinat ikkagi inimene. ning meie oleme senimaani aru saanud, et kehaskännerisse ei saa mitte midagi salvestada, aga nüüd me kuuleme, et kehaskännerisse salvestatud andmed ja pildid hiljem kustutatakse, järelikult ikkagi kehaskänner suudab kõigepealt salvestada. Te räägite ka uutest tehnoloogiatest ja uutest masinatest ja kuidas neid järjest välja töötatakse ja et milliseid äh, osi pildist automaatselt kuvatakse ja milline on ähm, hädaohu avastamise puhul signaal ja nii edasi ja nii edasi, aga tegelikult äh, meie meelest ei ole need tehnoloogiad piisavalt välja töötatud ja nad ei ole ka piisavalt täpsed. komisjoni raportis öeldakse, et käsitsi läbiotsimine on sama efektiivne kui kehaskanneriga läbivalgustamine, kuid äh, minu meelest see nii ei ole kuidas te saate sellise dokumendi üldse koostada, ma ei saa aru? aitäh, proua Ladford. härra Van Oden. <laughs> Uh, um, härra esimees, ärme unusta, mis on kehaskännerite dokumendi eesmärk eesmärk on teha lõpp terrorismile, tõkestada terroristlikku tegevust ja suur osa reisijatest on ikkagi ju seadusekuulekad kodanikud, see on ka neile kasulik ja selline seadusekuulekas kodanik pääseb lennujaama turvakontrollist nii ehk naa väga kiiresti läbi juba praegu kasutatakse teatud julgestusmeetmeid, mida me praegu siin arutame terrorismi ahelas tuleb murda kõik, tuleb leida ja murda kõige nõrgem lüli ma tervitan seda, et nüüd on hakatud analüüsima ka inimkäitumist kui eraldi äh, faktorit ja väga nõrgaks lüliks äh, ketis äh, pean ma seda, et mitte kõik ei pea läbima turvakontrolli. ma arvan ka, et järelevalve ei ole piisavalt tõhus. võib-olla oleks meil vaja nõndanimetatud usaldusväärse reisija mudelit ma arvan, et me peame tegema kiireid edusamme, et võtta kasutusele uus tehnoloogia sellistes lennujaamades, kus seda on võimalik hakata kohe kasutama. ja ei tohiks teha mingeid kunstlikke takistusi uue tehnoloogia kasutamiseks. kui homme toimuks terroristide rünnak mõne lennujaama vastu, siis juba homme hakatakse rääkima, et ammu oleks tulnud kehaskännerid kasutusele võtta ma tahaksin esitada Euroopa Komisjonile ka küsimuse, nimelt äh, tõstatati siin äh, selline küsimus, et äh, mõnel lennujaamal ei ole piisavaid standardeid, mõnel ei ole mingeid standardeid, mida siis Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Amet sellest arvab? ja tegemist ei ole tegelikult ju vastutusega, mida peab võtma ainult Euroopa. muidugi on Euroopas palju nõrku lennujaamu, kuid ka väljaspool Euroopat on lennujaamu, mis ei vasta standarditele. aitäh, härra Diganes Paskva! De Grandes Pascual, tänan. ma tahaksin öelda, et ma olen komisjonis äh, lähenemisega väga äh, rahul. kahe tuhande kaheksandal aastal olime me selles küsimuses väga kriitilised, mina samuti ning ma arvan, et praegusel hetkel on komisjon tõesti käitunud nii, nagu me seda ootasime, täitnud mandaadi, mis neile anti kahe tuhande kaheksandal aastal. tegu on äh, väga hea dokumendiga, see annab, avab meie jaoks võimaluse äh, sellest küsimusest rääkida. see annab meile võimaluse arutada kõige olulisemaid küsimusi ning see arutelu eh, tuleb pidada nii meie komisjonis, seda arutelu tuleb pidada nii meie komisjonis kui ka eh, kodanikuvabaduste komisjonis. ma eh, tahaksin arvesse võtta mõningaid järeldusi, mis selles komisjonis, mis selles raportis on välja toodud, mis on minu meelest head, kuid mitte piisavad nimelt ainult euroopaline, üleeuroopaline lähenemine võib garanteerida ühtse julgeolekumeetmete rakendamise kõikides Euroopa Liidu lennujaamades. minu meelest selline lähenemine on tõsiseltvõetav. tehnoloogia peab kahekordselt eh, garanteerima põhiõiguste säilitamise ja inimese tervisekaitse on minu meelest samuti adekvaatne lähenemine. et tehnoloogia peab kaitsema peab garanteerima eh, eh, inimese võimaluse alternatiivmeetodeid kasutada teatud inimeste jaoks on minu meelest eh, pisut küsimusi tekitav. ja ma arvan, et komisjon on üldiselt oma eesmärke täitnud ning praegusel hetkel on tõsiseltvõetava aruteluga, me peame seda raportit arutama nii siin kui libekomisjonis, kuid nagu ütles üks Inglise kolleeg, terroristid ei kavatse käed rüpes istuda. kahe tuhande kaheksandast aastast alates on, oleme näinud, et meil ei ole mitte mingisugust põhjust käed rüpes istuda ja oodata. Detroiti ära hoitud terrorirünnak näitas, et tegu on suure probleemiga, mis puudutab nii Euroopa kui ka kogu maailma eh, elanikke ja härra Leitfried, palun. Ähm, suur tänu. ma olen nõus paljuga sellest, mis siin öeldud on, ma äh, sooviksin seda kommenteerida. küsimus on selles, minu meelest, kuidas on võimalik ühtset süsteemi garanteerida? kui soovitakse ühtset äh, julgeolekusüsteemi, see on minu meelest üsnagi vastuoluline võidakse otsustada näiteks äh, seda süsteemi mitte kasutada. mul on veel kaks asja öelda, te ütlesite kõigepealt seda, et äh, poliitiline aspekt on asja juures väga oluline. see kõik kõlab väga hästi, kui parlamenti ja nõukogu kuulata, kuid minu meelest ei ole siiski minu meelest sellest, mis me, me, me ütleme, ei, siiski ei piisa. on selliseid kolleege, kes arvavad, et kui meie ei otsusta, siis, äh, siis me ei ole rahul ka sellega, mida komisjon meile välja pakub. me peame suutma leida lahenduse finantsküsimustele ma olen rääkinud ka teiste kolleegidega sellest, mõned neist ütlevad, et me äh, peame paralleel, et äh, paralleelselt tuleb küsimusi lahendada, kui nõukogu suudab finantseerimisküsimust lahendada, siis me võib arvata, et Euroopa Parlament äh, jääb oma seisukohtade juurde. härra Straks. Ik spreek heel kort in naam van mijn collega Udžas suur tänu, ma teen väga lühidalt siis äh, härra Õltsese nimel, sest tema pidi minema teise, äh, teisele koosolekule. mida ma tahaksin öelda, on see, et härra Õltses esitab kirjaliku küsimuse ning loodab saada sellele kirjalikule küsimusele kiiret vastust. suur tänu, see oli väga kiire ja lühike. härra Van Dalen mul on hästi konkreetne äh, küsimus. minu eeldus on see, et terroristid püüavad leida seda kõige nõrgemat lüli ning äh, püüdes leida siis kõige nõrgemad lüli Euroopa lennunduses, nii et kui see ongi eeldus, siis see konkreetne küsimus oleks järgmine. antud dokumendist olen mina aru saanud seda, et liikmesriigid äh, võivad kasutusele võtta need äh, äh, skännerid, aga terrorist küsib, et kuskohast ma siis kõige lihtsamini läbi saab ja need on kohad, kus sellist skännerit siis ei ole. ja see on siis äh, selle inimteguriga arvestamine. terrorist läheb ilmselt sinna, kus skännerit ei kasutataks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 mul on hea meel, et me otsustasime rääkida julgestusest, sellepärast et meie kodanikud seda meil ka eeldavad. Äh, jällegi meil on siin olemas nüüd arvamus, me vahetame omavahel arvamusi, mis puudutab äh, julgeolekut, me räägime kehaskänneritest, aga enne kui me läheme kaugemale, ma tahaksin teile rääkida teatud äh, äh, faktidest. eelmisel nädalal Rumeenia äh, kodanikud olid lennukis, mis läks Viinist Londonisse. Itaalia ajakirjanik äh, näitas, et kella ühest kuni kella kolmeni hommikul ei ole äh,, ei teosta turvakontrolli terve aasta jooksul sellistel kellaaegadel, siis Poola lennujaamas keegi suutis äh, lennuki äh, grafiitiga ära määrida ning mina siis tahaksingi teada, miks me üldse siis äh, räägime sellest, et miks me peaksime üldse vaeva nägema sellistest väga kallistest turvaseadmetest, see on täiesti mõttetu, kui meil on tegemist sellise olukorraga, kus on võimalik lennujaamale, lennujaama territooriumile siseneda, lihtsalt hüppad üle aia mul on hea meel, et äh, komisjon on, äh, et vabandust, et jah, komisjon on otsustanud äh, rääkida kehaskandalitest, aga kas see on tõepoolest tõhus, kui me räägime üldistest julgestusnõuetest? umbes kaks kuud tagasi ma käisin, olin Brüsseli lennujaamas. varem ma ise töötasin ka erinevates rajatistes turvasüsteemidega ning ausõna, tunni jooksul ma mõtlesin, mõtlesin välja vähemalt kaks viisi, kuidas on võimalik Brüsseli lennujaama sisse minna äh, pommiga, lõhkeseadmeldusega. veel üks asi, e, itaallased räägivad ähm, äh, raudteejaamades kehaskänneritest ehk oleks mõistlikum, kui nad ikkagi kõigepealt keskenduksid lennujaamadele uh,. Thank you, that was very reassuring to know that pros-. aitäh! tore teada, et Brüsseli lennujaam on nüüd sihikule võetud aga ähm, tahaksin kõigepealt öelda, et komisjon võiks rääkida sellest, millest inimesed aru saavad. kas me räägime äh, kogu keha skänneritest äh, või me räägime üldnimetusega skänneritest, see on ähm, küsimus, mis puudutab keelekasutust, aga põhimõtte kohta äh, tahaksin öelda seda, et tuleb otsustada, kas kehaskännerid peavad olema vabatahtlikud või mitte. kas nad saavad olla vabatahtlikud? ma käisin eelmisel kuul Ottawas ja rääkisin seal Kanada õhutranspordi julgestusametiga ja nad ütlesid, et et pigem otsitakse seal läbi käsitsi, kui valgustatakse inimesi kehaskänneriga. keegi Kanadas ei paista küll olevat vastu kehaskännerile ja ka USA kodanikud, kes lähevad äh, Kanada lennujaamadesse, ei ole sellele vastu. miks siis Euroopa peaks suhtuma teisiti? ja teiseks äh, tahaksime rääkida kehaskännerite tüübist. nagu juba on öeldud, võeti kehaskännerid kasutusele tegelikult äh, selleks, et leida seda, mida muidu ei oleks leitud. me mäletame, et Michiganis Detroitis lennukit õhata püüdnud isik kasutas äh, lõhkeainet, äh, mis küll leiti, kuid mida kehaskänner tegelikult ei oleks avastanud ja seetõttu me peame mõtlema, millised skännerid meile üldse sobivad. praegu töötatakse välja äh, infrapunakiirtega töötavaid kehaskännereid, mis mis tegelikult ei edastagi mingit pilti, kuid ometi leiavad kõik ohtlik, leiavad ohtlikke aineid. miks me ei võiks siis neid kasutada? ja peale selle tahaksin eraldi rääkida röntgenkiiruse, kiirgusest kui meil on äh, röntgenkiirguse või valguse tagasihajumise tehnikaga kehaskännerid, siis need tuleks keelustada, sest äh, need on tervisele ohtlikud. aitäh! aitäh ka teile, proua Ajala Senda! Sí, bueno, <clears throat> en principio vaya por delante. aitäh! mina isiklikult olen veendunud, et me vajame üle-euroopalist raamistikku et oleks võimalik äh, reguleerida äh, kehaskännerite ja alaste õigusaktide rakendamist. samas ei tähenda selline raamistik mitte seda, et me kindlasti pooldame skännereid. ja ma paluksin komisjoni esindajal meile seletada, mida äh, komisjon siis teeb, kui me ettepaneku tagasi lükkame meil oli, ähm, meil võiks olla väga tugevaid põhjuseid komisjoni ettepaneku tagasilükkamiseks, näiteks äh, inimeste tervis või turvalisus, mis siis saab, kui me ettepanekust keeldume, mis äh, saab liikmesriikidest? ma olen nõus, et äh, julgestusmeetmed peavad olema tõhusad ja reisijatele võimalikult vähe ebameeldivad komisjoni ettepanekus on öeldud, et kehaskänneriga läbivalgustamine võtab kakskümmend sekundit, kuid ma mäletan esitlust, kus kehaskännereid tutvustati ja mm, see, kui palju aega kulub skänneri kasutamiseks, oli üks tähtsamaid küsimusi. tegelikult äh, ei äh, kulunud selleks rohkem aega kui käsitsi läbiotsimisele, kuid samas öeldi ikkagi, öeldi ikkagi, et äh, kehaskännerite kasutamine ei kulge ka väga kiiresti. samuti röntgenikiirte äh, kasutamine. Öeldi, et see pole ohtlik, kui kasutada äh, olemasolevat tehnoloogiat, kuid selle osas on küsimärke. Öeldakse, et kiiritus võib olla siiski suurem, kui seda, kui lubatud piirmäär aastas on nii et äh, loodetavasti tulevikus on olemas veel uusi tehnoloogiaid. samuti sooviksin küsida, kas Euroopa ähm, andmekaitse äh, keskuse juhatajad on, temaga on konsulteeritud selles küsimuses ja proua Tsikau. suur tänu. ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid siin juba öelnud on. ma sooviksin tänada härra Reutenit tehtud ettekande ees nõukogu eh, palub väga eh, tõsiselt eh, seda, milline mõju on tervisele sellele, sellistel julgeolekumeetmetel ning samuti ka seda, kuidas isiklikke andmeid kaitstakse. ma sooviksin rõhutada, kui oluline on standardimine. mitte ainult tehnoloogia, vaid ka menetluse osas, sest see, mis äh, puudutab selliste skännerite kasutamist ja isiklike andmete kasutamist, siis meil on vaja selget menetlusmeetmeid, mida ei, mis ei võimaldaks äh, inim, äh, inimese eraellu, ellu kuidagi sekkuda mul on selline küsimus, need riigid, kus sellised skannerid on vabatahtlikult kasutusele võetud, ma sooviksin teada seda, kas kas äh, reisijatel on olnud võimalik sõna sekka öelda selliste skannerite kasutamise osas? proua, proua Poskord. Ehm, ehm, aitäh, kaks küsimust. mulle tundub, et kehaskännerid võetakse nagunii kasutusele ja meie peame lihtsalt välja mõtlema, kuidas neid sobitada ülejäänud meetmete ja moodustega, millega kaitstakse inimesi. kas kehaskannerites on siis tegelikult juba üheselt kokku lepitud? komisjon ütleb punktis kaheksakümmend üheksa, et me peame kokku leppima Euroopa õiguslikus raamistikus, mis puudutab julgestusmeetmeid, kas see raamistik on juba välja pakutud, kas toimub mõjuhinnang ja juhul, kui äh, ei tehta otsust kehaskännereid kasutada. või kui ei võeta vastu seda raamistikku, kuid on olemas jõustumismeetmed, kas siis viiakse läbi mõjuhinnang? sest Rahvapartei äh, fraktsioon, vabandust, Euroopa Parlament tahab küll sõna sekka öelda, sest on olemas ju komitoloogia menetlus. aitäh ja nüüd eh, proua Vils. suur aitäh. juba on öeldud, et tuleb uurida kehaskännerite äh, ja teiste alternatiivsete vahendite tõhusust. mina tahaksin küsida inimväärikuse kohta paljud parlamendiliikmed ja teisedki inimesed võib-olla ei soovi, et neid niimoodi pildistataks ja kuvataks. või näiteks lapsed. kui kauaks, kui kauaks salvestatakse need pildid, kuhu need hiljem lähevad? kuidas toimub andmete salvestamine? Euroopas on palju inimesi, kes tegelikult äh, kuritarvitavad äh, e-, teiste inimeste isikuandmeid. mina küll ei taha, et keegi müüks maha äh, selle, mida kuvatakse minust, kui ma lähen läbi turvavärava. mina näiteks olen vastu sellele ettepanekule, aitäh. aitäh. enne kui härra Reuter asub teile vastama, tahaksin ma tänada kõiki liikmeid selle eest, kui hästi te pidasite kinni kõneajast. ma tean, et see on raske. ja ma pean seda, et te nii kenasti ähm, pidasite kinni ajast komplimentiks iseendale. lugupeetud kolleegid, kui sõnasoovide nimekiri on nii pikk nagu täna, siis on äh, lihtsalt vältimatu, et kõik räägivad lühidalt ja suur aitäh, et te seda ka tegite. see andis kõigile võimaluse esitada omapoolne küsimus ja annab härra Roidrile võimaluse ka vastata. palun suur tänu. no me I have to say what <laughs> um, um, I will try and uh, uh, answer, answer your questions. püüan vastata teie küsimustele nii kiiresti kui võimalik. kui ma tohiksin alustada äh, siis äh, kõigepealt sellega, et võtaksime nagu sammu tagasi, vaatasime, mida, mida me tahame saavutada. meil on olemas komisjoni määrus, mis paneb paika konkreetselt selle, milliseid meetmeid ja kontrolle lennujaamad võivad kasutada, tagamaks, et lõhkeseadmeid ja relvi lennukisse ei viidaks antud määruses meil on siis ära toodud erinevad meetodid, käsitsi äh,, läbiotsimine äh,, erinevad turvaseadmed äh,, siis on lõhkeainete äh, otsimisseadmed, äh, neid otsivad koerad ja igale liikmesriigile ning äh, institutsioonile on siis võimalus valida, kuidas nad neid erinevaid meetodeid kombineerivad kui me teie juurde jõudsime esimest korda, siis küsimus oligi selles, et lisaks sellele on siis kehaskannerid või turvaskannerid, mis tähendaksid ühte lisa tuba, avastamismeetodid ja sellest me nüüd räägimegi. selle osas teil on olemas vetoõigus. see on täiesti selge. teine küsimus. Äh, kui me räägime äh, rakendusreeglitest, mis äh, tuleb samuti vastu võtta edastatud õigusaktide kohaselt ja meie jaoks, nagu asepresident Kallas on öelnud, see tähendab ka seda, et te peate olema teadlikud, millised on rakendusreeglid, mis käivad selle seadusandlusega kaasas, kui meil on tegemist seda viisi, kui meil on tegemist sellise ska-, skänneriga, see tooks välja seda, millised on need seadmed, milline on see tehnoloogia, millised on need reeglid, mida rakendatakse andmekaitse osas, tagamaks, et ei tekiks et, et ei ole tegemist selliste kuvanditega, mida saab hiljem kasutada. tegemist on siis rakendusreeglitega, ja sellest tuleb siis nagu terviklik pakett, sest muidu vastasel juhul äh, ei saa keegi sellele jaatavat sõna anda. ja debatt, mis meil antud raporti põhjal peaks siis olema, on siis selline, et meil on tegemist siis valgustöödebatiga selles osas, milline see pakett või peaks välja nägema tegemist on siis ühe lisavõimaluse lisamisega seadusandlusesse, kui me leiame, et see oleks mõistlik tee. ja äh, nagu juba kolleeg ütles et, et sajaprotsendile julgestus ei ole võimalik ning me peaksime ka kontrollima seda, et on olemas, et meil järgitakse üle-euroopalisi reegleid, mis puudutab andmekaitset, inimväärikus äh,, see puudutab ka tervisekaitsega seonduvat. samas me peaksime järgima ka teisi äh, seadusi, see puudutab siis äh,, äh, meil on olemas ka äh, reeglid, mis puudutavad vedelikke, teie olite ise sellega nõus ja me rääkisime ka selles, et me tahaksime äh, lõpetada äh, selle, need piirangud, mis puudutavad vedelikke äh, ning tegemist on siis tõepoolest äh, erinevate seadmetega, mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel. osades nendest tuleb kasutada siis alates aprillist äh, järgmisel aastal selleks, et äh, oleks võimalik inimestel tulla duty-free kauplustes ostetud kaupadega Euroopasse sisse, siis aastast kaks tuhat kolmteist meil peavad olema juba need seadmed, mis tagaksid, et me ei pea enam teatud piirangutega äh, ei pandud mahupiirangutega vedelikke enam väikestes kilekottides kaasa tassima. ning äh, kui me vaatame siis julgestuskännereid, kas siis nende abil on võimalik lahti saada metallidetektorite kasutamisest, et on võimalik lihtsalt läbi jalutada see ongi siis kahekümne sekundi küsimus, et äh, Äh, teil ei, ei ole enam vaja ka käsitsi läbiotsimist niisama tihti. tegemist on siis äh, seadmetega, kus, mis äh, kontrollivad, teostavad täielikku kontrolli, siis kaasa arvatud ka vedelikud, mis tähendab, et järgmise paari aasta jooksul reisimine peaks muutuma lihtsamaks. vähemalt niimoodi ma näen siis seda ka vedelike teemat. üks, ühelt poolt on meil siis tegemist inimesega äh,, Äh, endaga, mis temal ka kaasas on, teine on siis tema pagas. kuid igal juhul äh, tehnoloogia muutub olulisel määral. kuidas see nüüd muudab ja mõjutab lennujaama, on asi, mida peaksime samuti kontrollima. see puudutab kindlasti ka mõjuanalüüsi ja, ja me vaatame nüüd, millal see, see valmis saab. samas olukord peaks olema selline, et need kokkulepped, mis meil on kolmandate riikidega, on siis sellised, mis võimaldaks meil teosta ühekordse kontrolli Euroopa Liitu sisenemisel praegusel hetkel meil on tegemist läbirääkimistega Ameerika Ühendriikidega, kus meil on tegemist Ameerika Ühendriigist laekuva lennuga, siis seal kontrollitakse, Euroopas kontrollitakse saabumise, kui teil on järgmine lend, siis järgmise, järgmise lennu kontrollitakse uuesti. kas meil võiks olla tegemist sellise olukorraga, kus meil on ühte mänguväljaks tegemist ühe, üheainsa kontrolli, kas me leiame, et sellest lihtsalt piisab? ning see muudaks reisija elu ka märksa lihtsamaks. härra Tsasada tõi mitmeid näiteid välja lennujaamadest, kus julgestusmeetmed ei ole piisavalt head. tema arvates ma olen kindel, et minu abilised tegid usinalt märkmeid, sest meie ülesandeks on kontrollida lennujaama tagamaks, et äh, piisavalt, piisavalt määral on julgestus olemas, kuid äh, äh, kuid vaadates nüüd edasi, siis härra Kadrao, te olete esitanud väga õigeid küsimusi selle kohta, mis siis toimub kolmekümne kuu pärast. siis ma kardan, et esimese kolmekümne kuu jooksul meil on tegemist väga erinevate reeglitega, mis puudutab äh, nende seadmete rakendamist Euroopa Liidus. peale seda perioodi ma kardan, ma küll ei, ei ole saa olla kindel, kuid ma kardan seda, et tegemist on siis seejärel rangemate meetmedega. ja sellel ei ole ajalist piirangut me peame teostama keerulised äh, kulutõhususe analüüsid, kas tegemist on õiges, õigustatud meetmetega, kuid äh, määruses kolmsada on, äh, on võimalus see siis teostaja julgestus kontrolli riivamata inimõigusi ja nõnda edasi. siis härra Lehtriist ja Kadori ja mõned teised kolleegid kolleegid äh, on esitanud kulu, küsimusi ka kulude osas. praegusel hetkel on toimumas debatt ühelt poolt parlamendi ja teiselt poolt nõukogu vahel. see puudutab seda, kas on vaja rakendada rangemaid äh, julgestusmeetmeid ja kas nende eest maksavad lennujaamad või nende eest maksavad maksumaksjad ma, aga ühesõnaga, ma ei, ma mõistan seda asja, kuid ma ei saa selle praegu vastata. nagu äh, te teate, meie ettepanek on li liikumas just äh, äh, selles suunas, kus me tahaksime äh, paika panna selle kulude jaotamise küsimuse. ma ei suuda vastata kõikidele küsimustele kuid äh, proua Meissner, äh, lisaks nendele äh, küsimustele, mida ma vastasin, siis see kuluteema, mida on kindlasti asi, mida me peaksime arutama, kuid üldises mõttes, kui nüüd seda, neid reegleid muudetakse, kui me nüüd lisame skännerid, üks, ükskõik, mis nende nimed on, paneme nad kirja võimalike kontrollimeetmete nimekirja hulka siis äh, minu arvates on täiesti selge, et ei ole kohustus, need ei ole kohustus samamoodi nagu äh, äh, koerad ei ole, koerte kasutamine igal pool ei ole kohustuslikud. see tähendab, et skännerite kasutamine ei ole kõikides lennujaamades äh, äh, kohustuslik. võimalik või tõenäoline on see, et suuremad lennujaamad tõepoolest skännereid kasutavad, sest see on seal ka kulutõhusama äh, ning väikesema, väiksemad ja äh, kohalikud lennujaamad, nemad kasutaksid näiteks äh, põhjalikumat käsitsi kontrollimisi või võimalusi, kuidas siis erinevaid äh, variante omavahel kokku panna sobivalt. see on väga selge, mitmed parlamendiliikmed on juba seda ka öelnud, härra Foster on juba päris alguses et meil peaks olema tegemist äh, ühise lähenemisega võitluses terrorismiga. väga palju tööd tuleb ära teha. tagamaks seda, et kolleegid, kes vastutavad siseasjade eest, äh, tegelevad ka nende teemadega seda raportit on arutanud juba ka kolleegium äh, komisjonis ning äh, on selge, et terve komisjon seda ka toetab. samas on selge, et see toetus on seotud äh, sellega, et me oleme hakanud juba korraldama arutelusid erinevatel teemadel mis puudutab rahvusvahelist tegevust, jah, härra Van Orden, ähm, on selge, et julgestus on rahvusvaheline teema ning äh, seda me peame siis ka äh, vaatlema EKA raamides. maailmas on mitmeid riike mis on püüdnud seda teemat äh, edasi arendada, kuid me peaksime kindlasti toime tulema ka üleüldise küsimusega, mis puudutab potentsiaalset terrorismi ohtu, mis pärineb nendest riikidest, mis ei pruugi veel rakendada niivõrd kõrgetasemelist süsteemi nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Euroopa Liit ja teised. seega meie äh, töökavas on ka kava Äh, mis puudutab siviillennunduse julge, äh, julgeoleku küsimus kolmandates riikides. Äh, septembris toimub meil ka kokkusaamine, septembris-oktoobris ja siis me selle teemaga te ka tegeleme. me rääkisime Kanadast me tahame teile öelda järgmist. me peame äh, teoreetiliselt äh, hakkama kasutama äh, skännereid ja see peab olema ka meie seadusandluses ühe kontrollimeetmena kirjas. kui see on nüüd lennujaamas kasutusele võetud siis mida me teeme äh, rasedate naistega, puuetega inimestega, lastega, need, kes äh, keelduvad süsteemist, äh, süsteemi kasutamast, me ei ole sellele veel vastanud. tegemist on debatiga, mida tuleb pidada ning see peab olema kindlasti osa rakendusreeglitest, kui me selle äh, ettepaneku esitame. me peame, me vajame ka teie abi, et te aitaksite meil luua õiget raamistikku äh, mis äh, mille abil me saame sellise süsteemi paika panna, et meil ei oleks selliseid võimalikke äh, turvaauke kurjategijate jaoks, samas äh, tagada see inimväärikus ja tervisekaitse ja kõik muud valdkonnad on piisavalt kaitstud. härra eesistuja, ma usun, et üldises raamistikus olen püüdnud vastata kõikidele küsimustele. ja kui keegi tunneb, et tema ei ole vastust saanud, siis andke mulle märku. aitäh teile, härra Reuter ma tegelikult ei taha, et paljud inimesed hakkaksid nüüd uuesti kätt tõstma. nii et eh, need, kes tahavad äh, sõna äh, saada, et teha kodukorda puudutav märkus, need siis ka tehku kodukorda puudutav märkus, mitte aga ärgu öelgu, et ma räägin nüüd ka sellest ja sellest, äh, proua Ladford. aitäh, härra esimees. mul on kodukorda puudutav menet-, menetluslik punkt. härra Reuteri käest tahaksin küsida, et kas te viimase kaheksateist kuu jooksul ei ole märganud, kui palju poliitikud äh, räägivad. Euroopa Komisjon saab sellele lõpu teha oma äh, teatiste, oma nõuannete rohelise raamatuga. miks te praegu avate debati? Ähm, proua Ladford, sõna härra esimees. Teie, kes te olete tuttav äh, lordide olete tuttav ülemkojaga, ilmselt saate isegi aru, et see ei ole kodukorda puudutav märkus. proua Foster, palun. aitäh, härra esimees mina tahaksin rääkida sellest, millest rääkis härra Reuter, lennujaamade suurus, et kui suurtel lennujaamadel peab olema kehaskänner? ma arvan, et igal kommertslende vastuvõtval lennujaamal on samad reeglid, mis igal teisel samasugusel lennujaamal. sest inimene, kes kasutab kommertslende, peab teadma, et reeglid on igal pool ühesugused. ja lõpetuseks tahaksin öelda ka varustuse kohta paar sõna. Teie huvides Euroopa Komisjonis, on liikmesriigidele öelda, et juhul, kui ei teki mingeid tehnilisi probleeme või probleeme inimtervisega, siis tuleks kasutada olemasolevaid äh, tehnilisi vahendeid. suur aitäh, sõnab proua Potskurt. ma ei saa tegelikult täpselt aru, mida Euroopa Komisjon tahab kas on vaja raamistikku või on vaja rakenduslikke reegleid? rakendusmeetmeid. see ei puudutagi ainult kehaskännereid, vaid ka kõiki teisi asju, näiteks info andmine reisijatele, te tegelikult ei vastanud. mulle tundub, et et äh, tegelikult on sellele vastatud komitoloogia menetluse käigus, ehk ilmselt härra Reuter vastab uuesti. tänan, ma enne ei esitanud küsimust, ma lihtsalt esitasin hinnangu raportile, kuid minu küsimus on seotud ka paljude raport, paljude kolleegide väljendatud mured, muredega kui kaua teil aega on selleks, et seda arutelu pidada, kas teil on juba mingisugune tähtaeg olemas, et põhimõtteliste küsimustega tegeleda? aitäh. Just go on, I mean but one üks minut. Ah, minu küsimus oli, kas äh, te olete äh, konsulteerinud äh, andmekaitse äh, Ehm, andmekaitsekeskuse ülemaga Euroopas. mul oli küsimus, ma ei saanud selle vastust. jah, härra Reuter, kas vastaksite sellele ja räägiksite ka ajakavast ja menetluskorrast, sest äh, see tekitab segadust? vabandage palun, et ma enne ei vastanud. kõigepealt jah, me oleme pidanud nõu Euroopa andmekaitseametnikuga ja on selge, et enne, kui me võtame vastu mingeid uusi õigusakte, ähm, tuleb uuesti konsulteerida Euroopa Andmekaitseametnikuga ja saada tema heakskiit. teiseks on selge, et praegu on vaja muuta teiseseid õigusakte, selleks kasutatakse komitoloogia menetlust. ja õigusakte võetakse vastu kahel tasandil, ühte ühel tasandil siis läbi komitoloogia menetluse. see tähendab seda, et julgestusmeetmetele lisatakse skänner ja teine tasand on rakendusreeglite või jõustumisreeglite muutmine, kus üksipulgi seletatakse lahti kõik vajalikud küsimused, mis puudutavad näiteks tervisekaitset, varustuse tüüpi ja seda, et kõiki inimõiguste aspekte kindlasti arvestatakse. et neid arvestatakse juhul, kui liikmesriik valib kehaskanneri kasutamine, kasutamise, seega need reeglid on palju põhjalikumad kui näiteks äh, narkokoerte või mõne muu julgestusmeetme puhul. mis puudutab ajakava, siis me oleme öelnud, et teeme mõjuhinnangu ja me seda ka teeme, praegu seda alustatakse ja ma julgen oletada, et see viiakse lõpule kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks. see on parim, mida ma saan lubada. aga see debatt, mida teie peate, peab näitama, mis nende jõustumisreeglite alla tuleb arvas, arvata ja äh, ma panin tähele, et mulle esitati mitu väga tähtsat küsimust. kõigepealt, äh, mis tüüpi tehnoloogia? see äh, käis valguse tagasihajumise tehnika kohta ja teiseks küsiti, teiseks küsis proua Ladford küsimuse ja proua Ladfordiga ma päriselt ei nõustu. me oleme rääkinud erinevat tüüpi masinatest ja skänneritest aga me peame ka arvestama sellega, milline tehnika ja milline, millised seadmed on praegu olemas. selle tehnoloogia abil tuleb suuta lahendada ka kõik need probleemid, mida on tõstatatud viimase pooleteist aasta jooksul. aga see debatt on võtnud arvesse seda tehnoloogiat, mis oli olemas pooleteist aasta eest, eest. seega tuleb meil arvestada viimase pooleteist aasta muudatustega ning samuti kõikide küsimustega nagu andmekaitse, inimväärikus, inimõiguste kaitse ja nii edasi. suur aitäh! suur aitäh nende selgituste eest ja ka esialgse ettekande eest ja ja me töötame edasi selle alusel, mida te meile rääkisite, suur aitäh! Okay, next item on the agenda. päevakorrapunkt on härra Stööpsi raport on äh, sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused. Äh, härra Sterks, teil on sõna ja palun ruumist vaikselt väljuda. En ik wil daarvoor eerst en vooral de, de, eh, de schaduwrapporteurs bedanken ma sooviksin kõigepealt tänada variraportööre. meil on äh, kokkulepe nõukoguga ning äh, tegelikult peaks piisama ühest lugemisest, et äh, see tekst vastu võtta, peaksime selle vastu võtma järgmisel täiskogul juulis. see tekst on ka Koreperis homme, kahekümne teisel juunil arutusel lubage mul kõigepealt rääkida sellest, millised punktid, milliste punktide osas oleme me nõus, milliste osas ei ole. esmaspäeval tundus mulle, et ma tegin liialt järeleandmisi, ma oleks pidanud võib-olla pikemalt äh, seda asja arutama, kuid äh, eks see tunne on võib-olla kõigil läbirääkijatel. kõigepealt lihtsustusmenetlus on väga oluline erinevate formaalsuste ärajätmine, see võeti vastu. kahju, et selles arutelus näevad ähm, liikmesriigid äh, põhiliselt ainult, äh, ainult seda, kui palju see kõik maksma läheb, aga mitte seda, mis võiks neile, äh, mis, millest võiks kasu olla. sest samuti see, sellel on siiski ka oma eeliseid. siis nüüd erinevate äh, formaalsuste lahenemine, tamine, elektrooniline andmevahetus tänu ühtsele elektroonilisele eh, formularile võime süsteemi sisestada andmeid ning süsteem kontrollib, et eh, andmed jõuaks sinna, kuhu nad minema, jõudma peaks. tähtis on see, eh, et me ei jõuaks nii-öelda ühe akna süsteemini, nagu inglise keeles öeldakse, see on tähtis. me arutasime siin ka kõiki selliseid küsimusi nagu navigatsiooni küsimused, toll ja migratsiooni küsimused, reisijate nimekirjad, pagasi küsimused ja nii edasi kõik see peaks olema selle ühe akna süsteemi kaudu olema saavutatav. parlament lisas veel midagi. nimelt äh, andme konfidentsiaalsuse osas, seda peaks samuti kontrollima ja nõukogu soovis äh, soovis välja jätta küsimuse, meie soovisime nimelt seda, et deklareerida poleks vaja neid laevu, mis ähm, liiguvad Euroopa sadamate vahel. see peaks olema üldine reegel. me ei suutnud saavutada määrust äh, selles, mis puudutab laevade lossimist, mis äh, randuvad kolmandates riikides. me teeme seda hoopis eraldiseisvas artiklis nii et siin on erinevaid punkte, mille osas lahendusi me ei leidnud, me tegime nimekirja, mille esitasime komisjonile, paludes, et äh, ta e-, esitaks omapoolsed lahendusvõimalused meile. teine punkt, siin on terve nimekiri äh, punkte, mida me soovisime sisse viia parlamendi poolt. kõigepealt äh, keele küsimus nõukogude, nõukogu jaoks ei olnud sellest asjast üldse võimalik läbirääkimisi mitte pidada. Hispaania eesistumine ütles meile algusest peale, kui te panete sõna language sinna sisse, siis tekib meil probleeme. ühesõnaga, see nõukogu jaoks ei olnud üldse küsimuse all kui parlament sellise muudatusettepaneku esitab, siis see lükatakse tagasi, kuid me üritasime siiski seda saavutada. üritasime vähemalt keeleküsimuse sisse viia raportisse, seda ei ole sees üheski artiklis, see on sees põhjenduspunktides ning äh, põhjenduspunktis ma loen teile selle ette inglise keeles, sest äh, me teeme tööd äh, inglise versiooniga. Of the coastal shipping network. The member states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 et liikmesriigid teeks kõiki, kõik nende võimuses oleva selleks, et lihtsustada suulist ja kirjalikku kommunikatsiooni ning samuti on meil vaja ühtset kommunikatsioonimeetodit. kui me selle nüüd lahti mõtestame, siis jõuame järeldusele, et me räägime siin põhimõtteliselt sellest süsteemist, me ei räägi, ei räägi sellest, mis konkreetset keelt kasutada, me räägime sellest, millised kommunikatsioonivahendid kasutusele võtta. ma ei tea, kuidas meie kommunikatsioonimeetodid peaks olema teistsugused, ma ei saa aru, kuidas on võimalik kommunikeerida mittekeeleliselt. nüüd teine punkt, milles, mis on parlamendi jaoks väga oluline tuleb jälgida seda, et äh, navigat-, sisenavigatsioon äh, saaks samuti kaetud, komisjonipoolseid ettepanekuid selles osas ei ole. me ütleme, et, et navigatsioon on, sisenavigatsioon on samuti oluline ning artikkel üksteist A, selles me palume äh, komisjon teeks meile selle sisulise raporti, mis puudutaks lihtsustusreeglite laiendamist ning teiseks teiseks räägime sellest, et äh, ei tohi vastandada jõenavi-, jõelaevandust ja merelaevandust. nõukogu ei olnud meie lähenemisega nõus, kuid äh, meie leiame, et jõelaevandus ja merelaevandus peaksid Äh, olema võimalikult sarnaselt koheldud. oluline on ka ka lootsilaevade küsimus, siin me räägime lihtsustamisest, kuid me ei räägi korrektsetest laevadest ja lõpuks, mida me siis saavutanud oleme, me saime ühtse delegatsioonikomisjoni ja nõukogu poolt, kus öeldakse äh, et üritatakse eh, leida selget raamistikku eh, lootsi, laevanduse ja lootsi sertifikaatide jaoks eh, artiklis üksteist A, vabandust, see on eraldideklaratsioon, me palume komisjoni, et ta uuriks seda küsimust ja et ta suudaks leida selge raamistiku liikmesriigid soovisid kõigepealt ühtset määrustikku liikmesriikide jaoks, meie palusime, meie ütlesime, et on olemas ühtne Euroopa raamistik ning oluline on minu meelest see, et me ütleme selgelt, et see raamistik eh, peab eh, olema harmoonias selle eh, deklaratsiooniga peame võtma arvesse ka komisjoni teatist Euroopa sadamate haldamise kohta. ning ka siin me mõningaid elemente täpsustasime, ma arvan, et me tegime sammukese edasi. ning eh, mis puudutab Lootsi laevu, Lootsi laevu, siis äh, siis peab vaatama tulevikus, kas seda deklara-, sellest deklaratsioonist peetakse kinni või mitte. ja nüüd, mis eh, puudutab lootsilaevu, keeli ja jõelaevandust, siis eh, neid küsimusi ei olnud direktiivi üheski artiklis konkreetselt kirjas. tegu on siis kolme punktiga, mille osas me võiksime võib-olla esitada põhjenduspunkti ja mille kohta on meil komisjoni nõukogu poolne deklaratsioon. kõige küsi-, keerulisem küsimus on ajakava küsimus. millal see kõik peaks jõustuma? komisjon ütleks, et veebruar kaks tuhat kümme, parlament toetas seda, komisjon tegi veel mitmeid erinevaid ettepanekuid, see puudutas elektroonilist tolli e, e-tolli ja nii edasi. me ütlesime, et selline kuupäev on realistlik, nõukogu ei olnud sellega nõus tekitas igasuguseid raskusi ja probleeme ning meile pakuti veel kaks tuhat seitseteist ning kohe algusest peale me ütlesime, et kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta ei ole aktsepteeritav. me soovisime võimalikult lähedale jääda kahe tuhande kolmeteistkümnendale aastale. lõppkokkuvõttes me jäi selleks kuupäevaks esimene juuni kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ning äh, rakendus periood on kaks aastat ja selles osas oli komisjon ja nõukogu ühel nõul. töö toimub tegelikult kohapeal nüüd kui esimesel juulil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me oleme kõik valmis, ei ole enam mingisuguseid äh, formaal, formaalsusi vaja, siis me oleme teinud äh, sammu edasi. olen sellest rääkinud väga paljude inimestega ja kõik on öelnud, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta algus on liialt varane tähtaeg. ning äh, me küsisime, kas me oleksime tõesti selleks ajaks valmis. kui äh, mulle öeldakse, et võib öelda kaks tuhat kolmteist, siis, äh, kuid me ei ole siiski selleks valmis, siis ei ole mõtet sellega peale käia siis ma pean ütlema, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta on siiski aktsepteeritav kompromiss ja ma olen tähele pannud seda, et kui me oleme mingisuguse tähtaja paika pannud, siis liikmesriikides sadamates hakatakse juba tegutsema. ja ütles, et jõutakse valmis enne seda, kui äh, tähtaeg seda ette näeb. nii et äh, see on siis see, mida me saavutanud olime. tahaksin tänada kolleeg Vesset kes esitas äh, muudatusettepaneku ja kes võttis selle tagasi, sest komisjon ütles, et äh, ta teeb äh, ettepaneku ülevaatu, ülevaatusvõimal-, ülevaatusvõimaluste kohta. ning sooviksime esitada selle teksti ilma muudatusettepanekutega, kui me võtame vastu veel täiskogul mingisuguse muudatusettepaneku siis me eemaldume kokkuleppest. ma arvan, et meil on täiesti austusväärne kompromiss saavutatud, eesmärgid on saavutatud ning me teeme suure sammu edasi siseturu nimel. eriti puudutab see eh, rannasõitu. ma loodan, et kolleegid võtavad neid argumente arvesse ja eh, aitavad teha kõik selleks, et juulikuuses täiskogus me eh, saaks selle teksti vastu võtta ja et äh, direktiiv hakkaks kehtima võimalikult kiiresti. see on oluline nii keskkonna kui ka kaubanduse pärast uh,. uh. suur tänu selle raporti ees ja härra Grandes Pascal eh, Rahvapartei nimel. suur tänu. Hispaanias on vanasõna, öeldakse, hispaania keeles öeldakse, et seisus kohustab nii et ma tänan teid teie seisukoha eest, teie dialoogivalmiduse eest ja samuti ka teie hea eh, juhtimise eest, mis on meie, eh, meie ettepaneku teinud nii-öelda heasse sadamasse. pärast eh, arutelu ja järeldusi öeldi, et tegelikult suuri erimeelsusi pole karta ning jõudsime järeldusele, et kõige parem oli anda raportöörile mandaat et ta saaks eh, nõukoguga läbirääkimisi pidada, et meil oleks võimalik oma eh, võimalikud eesmärgid saavutada. ma arvan, et eh, härra Sterks on selle töö väga tublisti ära teinud, ta ei loobunud väärtustest ja põhimõtetest, mis siin komisjonis olulised on. nii et ma tahaksin öelda, et Rahvapartei on teie poolt tehtud tööga täiesti nõus, me oleme täiesti nõus sellega, et võetakse arvesse teie poolt välja pakutud äh, äh, välja pakutud tingimustega käis üks muudatusettepanek juuli täiskogul. algselt äh, olid küsimused näiteks keele küsimuses. kuidas või võimalik, et belglane ei võtaks arvesse keele küsimusi, loomulikult on see tema jaoks oluline. mina ei, ei arva, et äh, et ei ole probleemiks see, et keeleküsimust arutatakse, arutatakse muudatu-, no mitte muudatusettepanekutes, vaid äh, põhjenduspunktides. keeleküsimus on väga oluline paljude liikmesriikide jaoks. nii et äh, tõesti asi on seda väärt, et üritati äh, lahendust leida selles põhjenduspunktis, mis ei ürita Eh, midagi kohustada, kuid ma arvan, et eh, on võimalik leida, jõuda selliseid lahend-, selliste lahendusteni, mis merendusõiguses juba praegusel hetkel olemas on. teine küsimus, mida on võimalik lahendada, mis on piisavalt hästi minu meelest lahendatud, eh, nimelt jõustumisküsimus. iga saadiku jaoks on tegelikult tegu teemaga, mis tihtipeale kordub. komisjon pakub alati välja vabatahtliku tähtaja, et oleks võimalik läbirääkimisi pidada, ta teeb, annab, pakub välja lähedase tähtaja, nõukogu üritab alati asja võimalikult edasi lükitada ning koma-, kom-, transpordikomisjon üritab olla tasakaalupunktiks. ma arvan, et peaksime üritama leida kiriku keset küla, mis kõigile rahuldust pakuks ei tohiks unustada, et tegu on äh, küsimusega, millel on oma raamistik juba olemas. see puudutab äh, piirideta meretransporti ning äh, selle direktiiviga on võimalik lähitransporti lihtsustada, aidatakse tasakaalustada merendustranspordi küsimusi ning aidatakse lihtsustada ka erinevaid formaalsusi, mis muutusid meritransporti keeruliseks, aeglaseks ja komplitseerituks. kui me tegeleme ainult eh, sellega, eh, eh, kuidas oma probleemid lahendada, siis me ei jõua omadega kuskile, siis see tähendaks lihtsalt dialektilist mõttevahetust. nii et see oli siis minupoolne sõnavõtt Rahvapartei nimel. me oleme härra Sterksi ettepanekutega nõus, kokkulepe on rahuldav ja ma arvan, et me suudame leida selge seisukoha ja loodetavasti saab see võimalikult suure, suure toetuse osaliseks. igatahes mina tahaksin tänada härra Sterksi Thank you, Mr El Kadrawi, SND. suur tänu. mina teeksin väga lühidalt. mina rääkisin variraportööriga ning me võime öelda seda siis äh, sotsiaaldemo-, sotsiaaldemokraatide demokraatide nimel me võime teile omapoolset toetust avaldada äh, et see üks äh, muudatusettepanek on täiesti piisav. ma usun, et selline pakett on väga hea. ma usun, et see viib äh, kindlasti mm, halduslikule lihtsustamisele meretranspordi valdkonnas ning see on hea asi. kui me räägime merendussektori konkurentsivõimest võrreldes teiste transpordiliikidega, mis siseturu raames toimivad ilma vastava paberimajanduseta. igal juhul bürokraatiast loobumine on alati hea samm edasi. on mõningaid elemente, millega me ühel meelel ei olnud nõukoguga, me pidime jõudma kompromissile kuid äh, enamustel juhtudel äh, oli tegemist hea kompromissi, kompromissiga, eriti mis puudutab äh, lootsiteenuse pakkumist. komisjon ütles, et nemad esitavad juba päris ruttu omapoolse ettepaneku selleks, et luua head raamistikku ja sellest oleks kindlasti kasu. mis puudutab kasutatavat keelt, siis juhendid on antud, see küll väga konkreetne ei ole, aga sellest täiesti piisav ma usun, et meil on võimalus ähm, seda täpsustada. Äh, siis, kui me vaatame nüüd alguskuupäeva, millal antud ähm, seadusandlus jõustub, siis võttes arvesse äh, teiepoolse kommentaari, siis ma leian, et äh, kaks tuhat viisteist on vägagi mõistlik tähtaeg ja ma arvan, et meil sellega erilisi probleeme ei tohiks tekkida ning äh, lühidalt ma ütleks, et me avaldame teile omapoolset toetust ning äh, võtame siis selle plokina vastu. suur tänu, Rohelise Tarvesse! suur tänu! tänan! ma räägin väga lühidalt, mõningad märkused. tahaksin avaldada tunnust härra Sterksi poolt tehtud tööle, tema tehtud töö aitas tasakaalupunkti leida, see on kahtlemata väga hea, hoolimata sellest, et äh, vastuolusid oli väga palju ja seda just seoses, seoses nõukoguga. ajakava osas, sisu osas ja oli selline tunne oli, et iga äh,, igas faasis üritati pidurdada. eesmärk on väga selge. roheliste eesmärk on vabatahtlikult meretransporti lihtsustada, eelistades seda teistele transpordiliikidega, mis, liikidele, mis on keskkonna seisukohalt palju, kohalt palju kahjulikumalt. ma ei hakka detailsesse minema, härra Sterks rääkis probleemidest ähm, väga hästi, me toetame kompromissi, see on väga aktsepteeritav piir on meie jaoks siiski äh, kuupäev, ajakava. meie meelest ei ole võimalik veel eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesest juunist kaugemale minna. selles osas leppisid kokku kõik asjaosalised. nii et ma avaldan kahetsust selle üle, et ühiskeel on pigem suunisena olemas. ta on liialt üldsõnaline. mina oleksin eelistanud midagi konkreetsemat, kuid me ei hakka pirtsutama. meie fraktsioon tööd toetab seda raportit ning kavatseme selle poolt hääletada, aitäh. proua Meister, äh, suur tänu mina tahaksin äh, väljendada ennast väga selgelt, enne kui ma midagi muud ütlen nüüd. ma ütleks, et äh, raportöör on teinud väga ähm, head tööd, kuid ma arvan, et äh, kaks tuhat viisteist on küllaltki hiline aeg, sest kui me tahame midagi paremaks teha, arv-, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat, vähendades bürokraatiat, siis kaks tuhat viisteist on ikka pikka aega oodata küll. aga tegemist on kompromissiga väga palju on juba ära tehtud, me oleme harmoniseerinud erinevad äh, ametlikke korraldusi, meil on siis see ühine ake, millest me rääkisime, andmekaitse on tagatud, mis väga hea. Nende dokumentide os-, nende valdkond, selles osas, mida me ei ole suutnud ähm, veel ära teha, sellest on kahju küll, aga nagu võimalik on seda edaspidi teha see puudutab siis ka kindlasti keelekasutust, et mis ilmselt võib olla küll inglise keeles, nagu see on ka lennunduses. see oleks äh, päris mõistlik, jääme selle juurde, vaatame, kuidas asjad edasi arenevad. ning mis puudutab siis äh, siseveetransporti, äh, siis ja ma usun, et te olete kõik teadlikud, kuivõrd oluline see on igal juhul me peame kindlasti Äh, vaatame, kuidas asi areneb. suur tänu, Jarro Vandaan. suur tänu. ma usun, et me oleme jõudnud põhilise eesmärgini ning seega olukord merendussektoris muutub ka kindlasti lihtsamaks äh, sadamas sadamasse transport muutub lihtsamaks, et näiteks on väga oluline samm edasi vaadates äh, siseturu funktsioneerimise lihtsustamist. minu äh, fraktsioon toetab teie ühte muudatusettepanekut, aga kuupäevast. ma arvan, et on äh, ma, ma usun, et siin kuskil on selles mõttes toimumas kuskil mujal mingi sellelaadne debatt aga ma leian igal juhul, et see äh, tähtaeg on äh, mõistlik, me peaksime kindlasti informatsiooni edastama erinevatele talitustele, teenistustele. Äh, ma usun, et me võime selle tähtaega toime tulla. keelelisi probleeme kindlasti vist tekib ja kui mul õigesti meeles on, siis see sõnastus on küllaltki ebamäärane, jättes põhimõtteliselt selle liikmesriikide endi aga noh, nii see ilmselt ka toimub. mis puudutab äh, siseveekogude äh, kasutamist, siis kui komisjon leiab, et selleks vajadus tekib, siis nad esitavad ka äh, muudatusettepaneku vastavalt sellele sõnastusele, mida härra Sterks meile luges. aga kui komisjon leiab, et nad ei pea omapoolset ettepanekut tegema, siis nad peaksid seda ka põhjendama igal juhul meil oleks vaja ka konkreetsemat informatsiooni, see puudutab kolluutside teenuseid ning, aga igal on väga hea, et meil on olemas selline selge raamistik. Äh, see ilmselt on kõige parem saavutus, mis on võimalik, kuid ehk sise äh, veekogude transport peaks olema selgem. ja palun äh, nüüd komisjon, härra Tšelõgaitis, loodetes teha seda nime õigesti. Thank you very much, Mr Chairman, for giving aitäh, et annate ka mulle sõna. lubage mul nagu eeskõnelejagi Euroopa Komisjoni nimel tänada kõigepealt parlamendi raportööri. töö on suurepärane, nii et raportöör tegelikult jäi oma saavutuste kirjeldamisel veel väga tagasihoidlikuks. tegelikult on ta ju uuesti sisse pannud mõned sellised punktid, mis ähvardasid äh, kogu selle asja täielikult hävitada, kui mõned nõukogu kolleegid saaksid oma tahtmise. kõige tähtsam on, on siin äh, single window mm, moodus. ehk siis ühtne punkt ja Mm, kui me soovime ühtset Euroopa transpordiruumi luua, sellist, kus ei ole piire, siis me peame edasi töötama ja äh, arvestama kõiki äh, olemasolevaid valikuid ning kui nüüd tsiteerida härra Kallast, kes on komisjoni asepresident, siis peame edasi püüdma uuenduslike meetmete ja tehnoloogia poole selleks, et äh, kergendada nii kodanike Äh, kui ähm, asutuste elu. ja mina tahaksin selle kohta öelda seda, et ähm, et ähm, praegune raport, mida me siin arutame, on aidanud kõiki neid vajalikke punkte lahti seletada ja te võite kindlad olla, et teie äh, ei räägi oma juttu kõrvadele kurt- äh,, kurtidele kõrvadele. mida tahaksin siin eraldi märkida mere- ja sisevee transpordide, äh, transpordisüsteemide integreerimist ühtsesse süsteemi, see on meie pikaajaline visioon. me teeme juba koostööd õigustalitustega ning aastal kaks tuhat üksteist loodame esitada e-merenduse ettepaneku, kus äh, jätkatakse sealt, äh, kus integreerimise ettepanek pooleli jääb. meil on juba kaks tähtsat Äh, sammu. üks neist on äh, veeteede liikluse seiramise direktiiv ning teine puudutabki seda raportit, mida me täna siin arutame, ja kolmas puudutab uusi komponente, mida meile annab e-merenduse ettepanek. nii et äh, kokkuvõttes tekibki strateegia, seda strateegiat me kindlasti jätkame. Ehm, praegune õigusakt ei ole kindlasti mitte viimane samm ja meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament meid toetab. ma olen õnnelik ka selle üle, et variraportöörid ja fraktsioonide esindajad seda raportit eh, toetavad. muidugi on kõigil mure kuupäevade ja tähtaegade pärast ja alati räägitakse halduskoormuse vähendamisest, seda soovime ka meie, me soovime, et komisjonil ja ka teie komisjonil oleks vaja teha vähem tööd ja, ja siin me saame kasutada automaatset volituste delegeerimist ning ma olen kindel, et homsel, vabandust, ülehomsel Koreperil jääb võidutsema terve mõistus ning me saame kasutada delegeeritud volituste süsteemi, millest võidavad kõik asjaosalised. sellega ma lõpetan ja tänan teid veel kord. suur aitäh ka teile. ja mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis me oleme võtnud samasuguses suhtumises nagu Danjani äh, raportis on äh, kirjeldatud, Euroopa Parlament üldiselt suhtub äh, delegeeritud õigusaktidesse selliselt ja me kõik tahame teha rohkem ja paremat tööd. Tõõk, kas sa soovid midagi lisada? jah, ma äh, soovin tänada Euroopa Komisjoni esindajat ja ka kõiki kolleege, kes tegid äh, minuga koostööd, ütleb härra Sterks. ja ma usun, et ma olen aru saanud, et enamik kolleege nõustub teksti praeguse versiooniga. meil ei ole enam väga palju aega Äh, kuid tahaksin ikkagi veel öelda, et väliraportööridele on see tekst äh, e-postiga saadetud. mis puudutab äh, laevatamist siseveeteedel, siis siin on veel lahtisi otsi, mida ei ole õnnestunud lõplikult lahendada ja on ka praktilisi küsimusi, mida tuleb veel arutada ja seetõttu ütleme me punktis üksteist A, et Euroopa Komisjon peab koostama raporti ja tegema seda kolme aasta jooksul kõigepealt on üleminekuperiood kaheksateist kuud ja pärast seda järgmise kaheksateist kuu jooksul peab Euroopa Komisjon uurima võimalust äh, siseveeteedel laevatamist äh, parandada, tõhustada ja ka lihtsustada, kui see on võimalik. ja teiseks peame me samuti pidama nõu oma talitustega ja vaatama, kas uus õigusakt sobib üle, olemasolevatega. ja kolmandaks peame me vaatama, milline on äh, edasine töö harmoneerimise ja koordineerimisega ning äh, neljandaks äh, on vaja vaadata, kas on võimalik kolmandate riikide laevadel samuti rakendada meie lihtsustusmeetmeid, näiteks mis puudutab tolliformaalsusi. me peame alles uurima, kuidas see saab toimuda. viiendaks paistab et meil ei ole väga palju andmeid selle kohta, kui paljud laevad Euroopa Liidu piires navigeerivad ning kui paljud tulevad tegelikult Venemaalt, Põhja-Aafrikast või kuskilt mujalt. ja seetõttu me peame andmeid lähemalt vaatama ja otsustama, mida teha edasi. Euroopa Komisjonil tuleks paluda teha raport, me ei saa ju öelda, et Euroopa Komisjon midagi peaks tegema, nii et ma ütlengi, et kui te soovite Euroopa Komisjonis midagi teha, kui on võimalik teil midagi ette võtta, siis oleks tore, kui te naaseksite meie juurde õigusloomelise ettepanekuga. ma arvan, et meie oleme omalt poolt selgitanud, milline on meie jaoks sobiv liikumissuund nii parlamendi kui nõukogu jaoks ja ka nõukogu esindaja on praegu siin, võib-olla nõukogu ei soovigi midagi praegu tõstatada, kuid meil on õigus komisjonile küsimusi esitada nii meil kui nõukogul ja meil mõlemal on õigus äh, sobivatel juhtudel ka paluda äh, raportit, äh, näiteks ühtse Euroopa mereruumi loomine on ju kahtlemata midagi sellist, mida Euroopa Komisjongi soovib ja meie toetame neid selles nii et me saame komisjoni ja nõukoguga teha koostööd. mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis äh, täiesti avameelselt äh, võin ma küll öelda, et me oleme seda arutanud, aga ma ei saa sellest tegelikult äh, täielikult aru. ja seetõttu ootan ma huviga, mida ütleb meile Koreper, õigustalitusega oleme me juba nõu pidanud ja õigustalitus on meile ka vastanud, kuid mitte lõplikult, nii et äh, sedagi alles ootame. aitäh, härra Stööks, tahaksin äh, omalt poolt samuti midagi öelda. just niimoodi me peaksimegi töötama. ma ei taha hakata ühelegi teisele komisjonile nina alla hõõruma seda, kuidas nemad oma asjadega toime tulevad, kuid ütlen, et kui raportöör teeb raporti täiesti üksinda isolatsioonis ja ei arvesta komisjoni arvamusega, siis eh, tekivad probleemid. eelmise nädala täiskogu istungil me nägime ühte sellist eh, raportit ja selliseid probleeme. praegu on toimunud väga hea koostöö raportööril variraportööridega, ta on kinni pidanud talle antud mandaadist. ja see on suurepärane töö, just nii peaks iga raportöör töötama. suur aitäh sulle, Tõõk! selle eest, et oled teinud tööd nii, nagu on ette nähtud, mitte et ma oleks kunagi arvanud, et sa võiksid seda teha kuidagi teisiti. suur aitäh teile! täiskogu istungil hääletatakse seda raportit juulis. debatt toimub juulis esmaspäeval, Strasbourgis esmaspäeva õhtul ja ilmselt siis hääletatakse teisipäeval. esimees, jah olen vahetanud kirju Euroopa Parlamendi presidendiga ja küsinud, kas meie oleme ainuke komisjon, mille asju alati arutatakse ööistungitel. nii et nüüd on meid siis tõstetud teisipäeva õhtult esmaspäeva õhtule, kui äh, töö teatavasti lõpeb natuke varem, nii et natuke äh, varem see on nii et äh, nüüd ei ole me, meil siis nagu nii-öelda päris öövalve, vaid natuke varasem vahetus. ja teisipäeval, teisipäeva kesklõunal, keskpäeval me hääletame. suur aitäh! Ehm, me peatame nüüd istungi ja jätkame seda hommikul kell üheksa ja hääletame ning esimees tänab lahkelt ka tõlke, kaasa arvatud viipekeeletõlke